Sean, are you ready to start so...? nii, Sean, kas sa oled valmis, et me saaksime koosolekuga alustada? kallid kolleegid, ma sooviksin nüüd alustada meie tänahommikuse tööga ja nagu te teate, esimene punkt päevakorras on punkt seitse, see on Sean Kelly eh, raporti projekt, mis puudutab Euroopa Liidu rahalist toestust rahvusvahelisele Iirimaa fondile. ja Sean Colli saab kohe sõna ma tänan, proua esimees, kallid kolleegid. see rahvusvaheline Iirimaa fond on juba käigus olnud pikka aastat aega, eh, kakskümmend aastat tagasi mm, algas kõik ja rahad tulevad USA-lt, Kanadalt, Euroopa Liidult, Austraalialt ja Uus-Meremaalt sellesse fondi esimene asi, mida ma tahaks öelda, et need maksed, mida Euroopa Liit teeb, on praegu suuremad kui isegi USA poolt tehtavad maksed ja paljud Iirimaal arvavad, et USA on ainuvastutav fondi eest. Eh, sellepärast on tähtis ka, et mõistetaks mitte ainult siin, vaid ka teavitataks sellest Euroopa Euroopa Liidu poolt Iirimaad et, et seitsekümmend viis protsenti rahastamisest tuleb praegu Euroopa Liidust. ja tähtis on nüüd luua õiguslik alus eh, selleks, et retroaktiivsus, tagasiulatuv jõud hmm, kehtestada artiklile kuus. ja tähtis on, et õiguslik raamistik nüüd kehtestada. parlament on seda soovinud ja nõukogu ja komisjon võtsid selle teadmiseks ja äh, koosotsusmenetluse tõttu meil tulebki selline äh, õiguslik alus nüüd kehtestada. ma tean, et minu äh, kolleeg Pätt, kes oli valitsuses mõnda aega ja on ka Põhja piirialalt pärit, ütles, et sellel fondil on olnud tohutu mõju koha peal rahu kehtestamisel, eriti kogukondade lähendamises on olnud tal suur mõju ja võin öelda, et tõesti väga palju on ära tehtud rahu tagamiseks selle fondi abil ja ma usun, et on võimalik seda veelgi, seda tegevust laiendada. hetkel on vaja kõigepealt see dokument ühe lugemisega vastu võtta, õiguslik alus luua ja sealt edasi liikuda, nii et rohkem ma praegu ei lisakski. suur tänu, Sean. veel keegi soovib sõna? ma tänan. kõigepealt ma tahan öelda, et mul on suur hea meel selle üle, et ma saan ka oma panuse anda sellesse mõttevahetusse mis puudutab raportit, mille koostas minu Iirimaa kolleeg Sean Kelly ja tõesti, tegemist on tehnilise ettepanekuga, miljonid on öö, kulutatud selleks, et reguleerida olukorda selles piirkonnas. ja Sean ütles, et fondi luge-, loo-, loo-, fond loodi aastal kaheksakümmend kuus Iiri ja Inglismaa valitsuse poolt ning eesmärgiks on Põhja-Iirimaad sotsiaalselt ja majanduslikult edasi arendada ja need kuus maakonda siis on selle fondi objektiks, me kõik mäletame seda rahu kehtestamise perioodi Iirimaal ja fond loodi ajal, kus olukord ei olnud sugugi rahulik Põhja-Iirimaal ja riigi muudes osades, nii et rahvusvaheline Iirimaa fond on edendanud väga tähtsat osa rahuprotsessis, on aidanud piiri mõlemal poolel kogukondi ning poliit-, poliitilisi jõudusid mõlemal pool rindejoont Põhja-Iirimaal. ning tähtis on, et see määrus kehtestab õigusliku aluse eh, rahvusvahelisele Iirimaa fondile ning tegemist on tehnilise menetlusega, nagu juba öeldi. nii et see uus määrus, niipea kui ta jõustub, tagab ka õiguskindluse ähm, Põhja-Iirimaale ning äh, ma tahaksin siin saadikuna, kes esindab äh, neid maakondi, mis on Põhja-Iirimaa ja Lõuna-Iirimaa piiri peal, äh, tahan öelda, et tegemist ei ole mitte uue fondiga, vaid lihtsalt operatsioonide korrastamise protsessiga. ja meie fraktsioon ei tee mingeid ettepanekuid sellesse projekti, mille Sean Kelly on teinud. aga ma tõesti tahan tänada siin Euroopa Liitu ja teisi riike, kes on sellesse fondi panustanud aastate jooksul. USA, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa on suuri, suuri panuseid eh, maksnud fondi ja kahe tuhande kümnenda aasta lõpul Euroopa Liit üksi on kolmsada viis miljonit eurot andnud sellesse fondi ja fondi toetab elamuehitust, haridust, kogukonna, organisatsioonilisi struktuure ja sport samuti. kahjuks, mis puudutab Euroopat ja doonorriike, eh, eh, siis fondi on lõpetamas oma tegevust ja oma kohustusi, aga <clears throat> tõesti loodan, et ka tulevikus on võimalik pikendada ja laiendada seda tegevust ja ma loodan, et valitsused tõesti näevad vaeva ja pikendavad seda. ja ma olen suht kindel, et doonorriigid võib-olla jätkavad oma tegevust, tuginedes läbirääkimistele, eh, mis toimuvad Iiri ja Briti valitsuste vahel aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist eh, PIS kolm programm kolmsada kolmkümmend kolm miljonit eraldab selleks, et rahu ja lepitust piiri mõlemal poolel toetada. Eh, proua president, mina olin siin parlamendis saadik, kui see väga teretulnud vaherahu välja kuulutati ja tol päeval Jack Delors, endine president, kohe reageeris ja positiivselt reageeris sellele vaherahu väljakuulutamisele ja ütles, et Euroopa reageerib positiivselt ja pro-, praktiliselt. aga kuidas seda teha praktiliselt ja positiivselt? tol ajal ei olnud rahastamise struktuuri veel olemas, kuidas Iirimaa fondi rahastada ja parlament, nõukogu komisjon otsustasid rahastamist suurendada ja lisaks sellele näitasid üles ka uut algatust, nimelt rahu ja lepituse fond loodi ja mina tollal Belfastis kohtusin kolleegidega mõlemalt poolt piiri ja see oli väga keeruline aeg ja Interreg fond ja see Peace fond, mõlemad olid väga tähtsad. Need olid täiendavad rahalised vahendid. Nad ei asendanud juba olemasolevaid rahalisi eraldisi, vaid lisasid sellele. nii et kakssada viiskümmend kuus miljonit eraldati sealt Euroopa Liidu panused on sada kaheksakümmend viis miljonit. mina olen Tanni maakonnas, see on Iirimaa Laska piirkond loode osas Iirimaal Põhja-Iirimaa ühel pool ja teisel pool Atland ja üheksakümne esimesest aastast olen ma parlamendi saadik olnud ja iga kord, kui mina käisin äh, visiitidel, siis Põhja-Iirimaale suundusin ja ma teadsin, kuidas olukord tollal oli ja mina tõesti mõistan, kuivõrd tähtis on see rahuprojekt. ja ma tõesti, mul on väga südamel mm, äh, see mm, samm, et piirid äh, eraldavad, äh, on maha võetud ning on toetatud rahu, poliitilist stabiilsust ja majandusarengut minu riigis. suur tänu, härra Kallaver. Konstantsa Kreel soovib sõna. jah, ma tänan, proua esimees. eile ma ütlesin, et mina olen variraportöör oma fraktsioonist, aga mitte esimest korda me ei tegele PIS projektiga regionaalkomisjonis, ma tean, millest siin juttu on ja meie fraktsioon alati toetanud PIS projekti, härra Kelly eh, tegi raporti selle kohta, siis me toetasime teda ning me usume, et tõesti et tegemist on tubli raportiga ja me mingisuguseid muudatusettepanekuid sellesse teha ei taha ning ma usun, et tegemist on ka hea signaaliga, mille parlament teele saadab seoses selle rahuprotsessiga Põhja-Iirimaal. see rahuprotsess Põhja-Iirimaal on midagi, mida me tõesti igati toetame ja millele me oleme pühendunud ja te olete siin oma sõnavõtus ka mitmeid näiteid toonud võib-olla me peaksime ka mõtlema parima praktika peale ja mõned arvud siia sisse panema. et mis on olnud need head näited projektide kohta, millel on edu olnud? see ei ole ju tegelikult tavaline traditsiooniline programm, vaid see on poliitiline programm, mis on väga tähtis kogu Euroopa Liidule. ma tänan kas komisjonis soovib keegi sõna, kui ei, ei soovi? sellisel juhul ma võtan ise sõna, sest ma olen viimastel aastatel olnud protsessis väga aktiivne. pean siin silmas seda Euroopa Liidu toetust rahule ja leppimisele Põhja-Iirimaal ja nagu härra Kallagar juba ütles, see toetus on, läheb kaugemale kui Euroopa Liidu osalemine rahvusvahelises Iirimaa fondis, tegemist on ka eh, Interreg piiriüleste projektidega mm, Iirimaal, milles osalevad Ühendkuningriik ja Iirimaa. Eh, meie olime komisjonis eh, selles rahvusvahelises ilmafondis ka vaatleja staatuses ning töötasime väga tihedalt selles programmis. ja tähtis on ka see, et Euroopa Komisjonis eelmises koosseisus me lõime ka ametkondade vahelise töörühma, kes kaasas kõik talitused Euroopa Komisjonis koostööle Iirimaaga selleks, et äh, Põhja-Iirimaa osaleks ka uurimisprogrammides, transpordiprogrammides, kõikides võimalikes Euroopa Liidu programmides nii et eh, Põhja-Iirimaa rahvas ja ametivõimud said parema ettekujutuse, millised võimalused Euroopa integratsioonil nende piirkonnale on. nagu Konstanza Kreel ütles, Põhja-Iirimaa eh, on hea näide, kui mitte parim näide meie teiste jagatud territooriumite jaoks kaks aastat tagasi, kui meil olid avatud päevad, siis eh, Põhja-Iirimaa esindajad kohtusid teiste Euroopa piirkondadega, Baskimaa esindajatega, Küprose esindajatega, jagasid oma kogemusi selle kohta, kuidas rahu ja lepitust saavutada. nii et tegemist on eh, palju laiema kontekstiga eh, kui Rahvusvaheline Iirimaa Fond ja võib-olla ühel päeval, võib-olla järgmisel aastal saame ka Euroopa Komisjoni kutsuda siia, et nad tutvustaks meile praegust olukorda ja räägiks sellest, mida Euroopa Liit praegu teeb Põhja-Iirimaal. meil oli stažeerija Põhja-Iirimaal minu büroos, minu eelmises ametis ja ma loodan, et see traditsioon jätkub ja soodustab suhtlemist Euroopa Liidu ja äh, Euroopa Liidu asutustega, institutsioonidega. meil on siin kaks kolleegi kohal, aga meil on olnud alati rühm väga aktiivseid parlamendisaadikuid, kes on toetanud meie tegevusi Põhja-Iirimaa rahuprotsessis, nii et ma loodan, et kõik see töö jätkub. see on väga oluline Euroopa Liidule tähtis on ka teada, kuidas asjad seal edenevad ja on vaja kavandada ka edasisi eh, samme ja ma tänan väga Sean Kellyt ja variraportööre, et nad nii kiiresti koostasid selle raporti ja seda menetlesid ning me tuleme selle küsimuse juurde tagasi lähiaastatel kindlasti. kui keegi rohkem sõna ei soovi siis ma tahan teile lihtsalt öelda, et on võimalik teha muudatusettepanekuid viienda maini keskpäevani ja meie komisjoni esimesel koosolekul juunikuul me hääletame. ja nüüd ma annan sõna lõpetuseks Sean Kellile veel kord. ma tänan, proua esimees, ja tänan selle kena toetuse eest mida te avaldasite sellele fondile. ma võtan arvesse kõik teie ettepanekud, need on väga mõttekad, eriti mm, see, et komisjon võib meile rääkida siin, mis toimub, mida on saavutatud, sest tõesti väga palju on saavutatud ja nagu minu kolleeg Pätt ütles, eh, on näiteid, mida on võimalik eeskujuks võtta mujal, aga ma tahaksin siiski ühe märkuse teha. selline rahuprotsess on alati habras ja kunagi ei saa kindlalt midagi väita, nii et seda tuleb silmas pidada ka tuleviku mõttes ja väga väike, väike vähemus vabariiklasi on praegu, kes tegutsevad siiski aktiivselt, on vigastatud ühte politseinikku, nende oma laagrist on pomme paigaldatud see on lihtsalt hirmutamiseks, sest nad on näinud, et eh, rahuprotsessil on niivõrd suur edu olnud ja üritatakse eh, värvata oma ridadesse uusi inimesi ja just oma poole peal praegu tegutsetakse. nii et peab ütlema, et eh, see rahu on habras, samas on ta olnud väga edukas ja me tahaksime, et Euroopa Liidu rolli mõistetaks eh, paremini nii Iirimaal kui ka rahvusvaheliselt rahuprotsessis. ma tänan. Uh, kallid kolleegid, nii et me lõpetame selle päevakorrapunktiga ja kasutame nüüd seda aega, mis meil on jäänud selleks, et rääkida teile sellest, mida tegid koordinaatorid eile õhtul. me koordinaatorid kinnitasid järgmised küsimused. kõigepealt, mis puudutab äh, õigusloomelisi arvamusi, koordinaatorid otsustasid mitte arvamust koostada raporti kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu tegemisi Euroopa pärandimärgise osas. see on kultuurikomisjoni teema, nemad on juhtkomitee, juhtkomisjon selles küsimuses. teiseks me otsustasime, et arvamus, mis käsitleb määruse ettepanekud parlamendilt ja nõukogult nende reeglite, eeskirjade ja põhimõtete kohta, mis puudutavad kontrollimehhanisme liikmesriikides, eh, kui komisjon oma rakendusvolitusi kasutab. juurikomisjon on juhtkomisjon ja raporti meiepoolse koostab esimees ning koordinaatorid otsustasid, et arvamust ei koostata raporti kohta, mis käsitleb protokolli sõlmimist integreeritud rannapiirkondade haldamiseks. see on protokoll konventsiooni juurde, mis puudutab Vahemere merealade ja rannapiirkondade kaitset. nüüd omaalgatuslikud raportid, me alustasime aruteluga või otsustati, et koordinaatorid kasutavad lähinädalaid selleks, et kaaluda mitmesuguseid võimalusi ja teevad ettepanekuid maikuu lõpuni. nii et hiljem siis on kohe võimalik otsused langetada meie edasiste omaalgatuslike raportite kohta. Need arutelud toimuvad arvestades seda, et neli omaalgatuslikku arvamust viiakse lõpule selle kuu lõpul ja üks rakendusraport on veel sündimas. nii et fraktsioonid nüüd arutavad neid omaalgatuslikke raporteid ja langetavad oma otsused kuu lõpuks ja siis saame ka meie ära otsustada. me arutasime ka eh, seda kutset, mille me saime parlamendi presidendi kaudu ja see tuli eh, Brüsseli piirkonnalt ja ettepanekuks oli luua regikomisjoni ja Brüsseli parlamendi vaheline töörühm, et valmistumaks ette kohtumist oktoobrikuus ja koordinaatorid otsustasid, et seda kutset vastu ei võeta. sest Brüsseli piirkond on Euroopa Liidu üks mitmesajast piirkonnast ja see kut-, me leidsime, et selliste kutsetega me ei suuda toime tulla, kui me peame ka teised kutsed rahuldama ning äh, juulis kõik meie partnerid rahvusparlamentides tulevad meile siia kokku. see on veel üks suur üritus, sellepärast koordinaatorid otsustasid seda Brüsseli parlamendi kutset mitte vastu võtta. ja veel üks otsus langetati koordinaatorite kohtumisel ja see puudutab pilootprojekte, mis on, puudutavad eelarvet aastaks kaks tuhat üksteist. koordinaatorid otsustasid soovitada meie komisjoni saadikutele esitada pilootprojektide nimekiri aastaks kaks tuhat üksteist ja kahekümnendaks maiks koostatakse selline nimekiri. Need on sellised mm, tööd, mis aitab meil paremini toime tulla tulevaste pilootprojektidega, kui hakatakse langetama ametlikke otsuseid pärast suvepuhkusi. see on lihtsalt ettevalmistav töö, mille eelarvekomisjon välja pakkus ja meie siis otsustasime ka positiivselt reageerida, et arutame neid küsimusi ja langetame otsuse enne kahekümnendat maid. samuti tuli üks palve Lambert van Nisterroilt eh, ja see puudutab avatud päevi, lahtiste uste päevi ja meie soovitus regioonide komiteele koostada ning sekretariaat eh, informeerib koordineerijaid kõigest sellest, mis ta praegu kavandatakse seoses lahtiste uste päevadeks valmistumisega ning ka eh, seoses koostööga regioonide komiteega nii et see oli see, mille koordinaatorid ära otsustasid. ja ma saan aru, et teil ei ole selle kohta midagi kommenteerida, kui nüüd keegi tahab sõna, siis selline võimalus on. keegi paistab, ei soovi sõna, siis eh, ma arvan, et need otsused, mis koordinaatorid eile otsustasid, leiavad ka teie heakskiidu ja nüüd järgmine väljakutse, kas me äkki alustame eh, proua Vestpaliga kolmekümne minuti jooksul või me alustame hääletamisega. kui me proua Vestpali raporti võtame, siis eh, saame hääletamise pisut edasi lükata. või veel üks võimalus on võimalik kella kümneni peatada meie töö ja siis jätkata hästi, jätkame praegu tööga, et aega mitte kaotada, nii et ma palun, et proua Vestpal tutvustaks oma raportit. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, ich finde es ein bisschen problematisch. Suur tänu, proua esinaine. Siin on natukene olukord problemaatiline, sest proua Schröterit ei ole siin kohal ja minu raport on seotud tema raportiga ka seega ma teen ettepaneku, et me ootaksime. sest tema on ka minu arvamuse osas variraportöör ja kui teda kohal ei ole, siis me peaksime seda asja kunagi hiljem uuesti arutama. aga teie peate otsustama. jah, proua Schröderit kahjuks ei tundu siin olevat kui kellelgi on midagi, mingi muu arvamus, siis lükkame arutus, arutelu natukene edasi. aga me võime võtta viimase päevakorrapunkti ette, muud küsimused. päevakorrapunkt viisteist. kellelgi ei ole midagi öelda. kuueteistkümnes päevakorrapunkt, järgmise koosoleku aeg, teine ja kolmas juuni kolmapäev pärastlõuna ja neljapäeva hommik. ja ärge, ma palun, et te ei oleks sinna, nendele koosolekutele ei jääks hiljaks. nüüd ongi järele jäänud päevakorrapunkt neliteist, arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga ja hääletus peatame koosoleku kella kümneni ja siis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 Dear colleagues, can you check your machines now? kallid kolleegid, kontrollige oma hääletusmasinaid, et me pärast hiljem ei peaks selle peale aega raiskama. Dear colleagues, we have technician, technicians with us now, so if kallid kolleegid, tehnikud on ka kohale jõudnud, nii et kui kellelgi on hääletusmasinaga mingeid vähimaidki probleeme, siis äh, andke märku sellest äh, ja kontrollige oma hääletusmasinad ära, võib-olla me kasutame täna hääletusmasinaid. check the vote? So can we, can we open the votes, can we check the nüüd asume hääletamist äh, kontrollima. hääletus on alanud. kõik, kas kõik on hääletanud? veel ei ole kõik hääletanud, paistab. veel kolm inimest. kas kõik saavad hääletatud nüüd? jaa I believe everybody vote. ma usun, et kõik on nüüd hääletanud, nüüd hääletus on lõppenud. okei okay.. It works, I understand. So we can start voting, we start with masinad töötavad, alustame siis hääletamist, päevakorrapunkt number kaheksa mis on äh, Ricardo Cortes Lastra raport, me oleme saanud üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut ja kompromiss äh, muudatusettepanekud on meie läbirääkimiste tulemusena ka valmis tehtud ja nagu te teate, siis tahtsime, et päeva, pealkirja muudetakse. pöördusime äh, esimeeste konverentsi poole ja ja täna võime siis hääletada selle tulemusena ühtekuuluvuspoliitika panus Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend hääletamine toimub maikuus Strasbourgis ja ka hääletus on ette nähtud meie mai täiskogu osaistungjärgu päevakorda. asume hääletama, muudatusettepanek number kümme on tagasi võetud, üksteist siis. kes on poolt? erapooletud? vastu vastu võetud. ja kaksteist on tagasi võetud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number neliteist, kes on poolt, vastu. ma arvan, et seda tuleb kontrollida elektrooniliselt paraku nii et kontrollime muudatusettepanekut number neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, järelikult vastu võetud muudatusettepanek number viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletud ja jällegi me peame paraku kontrollima, meil on siin kahtluse hääletus number viieteistkümne teemal alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud üheksateist poolt, kuusteist vastu. siis suuline muudatusettepanek, mille on esitanud raportöör ja see käsitleb lõiget number neli. kas raportöör soovib midagi selle kohta öelda või ei soovi? sellisel juhul asume kohe hääletama. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek number kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu. jällegi ma, mul on kahtlusi, järelikult hääletamise kontroll, muudatusettepanek number kaheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, neliteist vastu, järelikult vastu võetud muudatusettepanek üheksateist on tagasi võetud, kakskümmend järelikult. kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud. kaheksateist poolt, üheksateist vastu, järelikult tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm on taga, tagasi võetud, kakskümmend neli ja kakskümmend viis on identsed, seetõttu hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks käsitleb äh, lõiget number üksteist ja hõlmab muudatusettepanekuid kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? Ah, vastu võetud? kompromiss? Ähm, vabandust, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kompromiss äh, number kolm käsitleb lõiget number kolmteist ja hõlmab muudatusettepanekud kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kolmkümmend kaks ja kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kolmkümmend viis. kolmkümmend kolm on tagasi võetud, lähme kompromiss nelja juurde kohe mis käsitleb äh, lõiget kolmteist A ja hõlmab muudatusettepanekud kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse, kes on poolt. kompromiss number neli. vastu. erapooletud. vastu võetud. kompromiss viis, kes käsitleb äh, lõiget kolmteist A ja hõlmab muudatusettepanekuid kolmkümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa, kes on poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletud? taga? ja nelikümmend on tagasi võetud, lähme kompromiss number kuue juurde. vabandust. mis puudutab kompromissi number kuus, tahaksin ma öelda, et inglisekeelses tõlkes on äh, siinkohal öeldud, et räägitakse kõrgmaastikualadest äh, ja saksa keeles peaks tegemist olema Bergeregion on äh, mäealad, aga ma arvan, et ingliskeelne tõlge ei peaks olema mitte upland regions, vaid mountain regions, mis oleks ka mäealad. jah, ma kaldun ka teiega nõus olema ja me oleme kõikides dokumentides kasutanud mäe, mägiseid alasid ähm, ja hääletame siis kompromissi number kuus mis hõlmab muudatusettepanekuid nelikümmend üks, kaheksakümmend üks, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm. ja kes on poolt? vastu. erapooletud. me ei tea, mis tulemus oli, seetõttu elektrooniline kontroll, muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu. nelikümmend kaks langeb ära, lähme edasi muudatusettepaneku nelikümmend neli juurde, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt? hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuusteist poolt, kakskümmend neli vastu, langeb ära. ja jääme neljakümne seitsmenda juurde, nelikümmend viis võeti tagasi, nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus langeb ära, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei tea, mis tulemus on, elektrooniline kontroll, hääletus on avanud hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud kakskümmend neli vastu kaheksateist poolt. kompromiss number seitse käsitleb lõiget number viisteist A ja hõlmab muudatusettepanekuid nelikümmend üheksa ja viiskümmend üks. nii et kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja muudatusettepanek number, vabandust, kompromiss kaheksa hõlmab muudatusettepanekud viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm, viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek viiskümmend, see on tagasi võetud, viiskümmend üks langeb ära ja muudatusettepanek number viiskümmend viis järelikult. ka see langeb ära, eks ole? jah, see langeb ka ära sellisel juhul lähme muudatusettepaneku viiskümmend seitse juurde, sest viiskümmend kuus on tagasi võetud. niisiis, viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu? paistab, et tagasi lükatud, kuid kontrollime, kui lubate. niisiis, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek viiskümmend seitse. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, nii et vastu võetud viiskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu? väga raske on aru saada, mis tulemus oli, nii et kontrollime taas elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, nii et äh, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. kontrolliks pole vajadust ja lähme muudatusettepaneku kuuekümne juurde, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu? tulemus on ebaselge, elektrooniline kontroll hääletus on äh, lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, nii et vastu võetud. kuuskümmend kaks. kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus, kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, vabandust, kuuskümmend kuus siiski, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kuuekümne kuuendat. hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, vastu võetud kuuskümmend seitse vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. tulemus on ebaselge, kontrollime kuuekümne kaheksandat. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa äh, langeb ära seitsekümmend järelikult, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, minu teada tagasi lükatud päris selgelt kohe. ja keegi ei ole sellele vastu, siis seitsmekümne, seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt seitsmekümne neljandat muudatusettepanekut, seitsekümmend neli. hääletus on lõppenud, kakskümmend viis vastu, kuusteist poolt tagasi lükatud. seitsekümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number üheksa käsitleb lõiget kakskümmend üks, hõlmab muudatusettepanekuid seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kümme hõlmab äh, muudatusettepanekuid kaheksakümmend, kaheksakümmend kaks ja kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kontrollime kaheksakümne viiendat elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kaksteist vastu, vastu võetud kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist hõlmab muudatusettepanekuid kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. üheksakümne teist muudatusettepanekut kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, vastu võetud üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu. tagasi lükatud, vabandust, erapooletud ka, tagasi lükatud siiski. üheksakümmend neli hääletusosade kaupa raportööri soovil esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt üheksakümne neljanda muudatusettepaneku teist osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, neliteist vastu ja neli erapooletut vastu võetud, järelikult üheksakümne viies muudatusettepanek on tagasi võetud ja ja lõikele kakskümmend ük-, kuus on äh, esitanud äh, proua Verheihen äh, suulise muudatusettepaneku, teda ei ole täna kohal, kuid kui on vaja, siis keegi tutvustab tema asemel seda. kui vajadust ei ole, siis võime hääletada lõiget kakskümmend kuus, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lähme muudatusettepaneku üheksakümmend kaheksa juurde, kes on poolt. vastu. erapooletud vastu võetud, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, kontrollime üheksakümne seitsmendat muudatusettepanekut elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lähme nüüd edasi põhjenduspunktide juurde, muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number üks käsitleb põhjenduspunkti D ja hõlmab muudatusettepanekuid seitse ja kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek number üheksa, mis käsitleb äh, põhjenduspunkti D ja kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu ja vastu võetud järelikult. nüüd äh, toimub ka lõpphääletus. Äh, lõpphääletus toimub elektrooniliselt. lõpphääletus meie raporti projekti kohta, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud nelikümmend poolt, üks vastu, üks erapooletu, nii et suure, see raport võeti vastu ja õnnitleme Ricardo Cortes Lästerat. kallid kolleegid, nüüd lähme oma hääletustega edasi. Just one question when... mul on üks küsimus kui me alustasime hääletust, siis te ütlesite, et see eelmine punkt jääb maikuu täiskogu osaistungjärgu päevakorda. võib-olla võiksime me äh, saada selle prioriteetide arutelu hulka, mitte ja kui me mõningad asjad võtame, meie asjad võtame üheskoos mais ja juunis, äh, siis me saame teha võib-olla ühtekuuluvuse teemalise prioriteetide arutelu, mitte lihtsalt kiire raporti äh, vastuvõtmise arutelu. võib-olla oleks see mõttekas. Not... otsuseid ei ole veel vastu võetud, kuid äh, on üsna tõenäoline, et äh, et Ricardo Cordes Lastra võtame vastu esimese täiskogu osaistungjärgu käigus äh, mais ja, ja me, me soovisime loomulikult teda kõikidele raportitele ja soovisime käsitlust kõikidele meie raportitele, kuid asjad ei ole veel selged ja pole samuti veel selged, kuidas toimub päevakorrapunktide jagamine esimese, teise täiskogu osaistungjärgu vahel ja millal toimuvad hääletused, võib-olla mõne puhul toimub arutelu esimese täiskogu osaistungjärgu jooksul ja teine äh, ja, ja hääletamine teise kohtumise jooksul äh, ja, ja võib-olla toimub täispikk arutelu, võib-olla Konstantse Kreegel. jah, me rääkisime sellest ka koordinaatorite koosolekul meie fraktsioonis ja me tegime ettepaneku, et meil toimub prioriteetarutelu, mille teemaks on ühtekuuluvuspoliitika ja see peaks toimuma maikuu, maikuu teise täiskogu osaistungjärgu jooksul. As we decided, we have asked for uh, the two reports to be debated niisiis, me oleme palunud, et need kaks raportit arutatakse prioriteetide teema käigus, kui me räägime Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiast, mida me teeme mai esimesel täiskogu osaistungjärgult, aga me ei tea veel, millised on meie tulemused raportes, Lastra raporti puhul on see iseäranis oluline, me oleme rääkinud sellest koordinaatorite tasandil, me oleme rääkinud sellest esimeste konverentsil, aga tulemused on veel lahtised, ma olen, ma ei saa öelda, me oleme peaaegu kindlad Cortes Lastra raporti osas, aga teise raporti osas ma ei ole nii kindel. aga me hoiame teid asjaga kursis. ma tahaksin küsida teilt ma tahaksin paluda teilt avaldada selle teema vallas ka rohkem survet oma poliitilistele fraktsioonidele, sellepärast et lõppkokkuvõttes fraktsioonid ju otsustavad ja esimeeste konverents ju otsustab, nii et väga palju sõltub meie poliitilisest toetusest ja kas meil see on või mitte. ja seega, kas me võime lõpetada selle päevakorrapunkti käsitelu, kui see teile sobib? siis äh, võime edasi minna järgmise hääletuse juurde. ja järgmine hääletus on äh, härra Lambert van Nistelrooy raport, äh, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi teadus- ja uuendustegevuseks ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi raames teadusuuringuteks ja uuendustegevusteks eraldatud vahendite koostoime rakendamise kohta linnades ja piirkondades. meil on üle seitsmekümne muudatusettepaneku ja kui mäletate, siis see äh, raport põhineb äh, eeskirjal viiskümmend, kus meil on ka oma kompromiss äh, erinevate komisjonide vahel ja lõpuks oleme me jõudnud hääletuse juurde. hääletusnimekirjad on teil käes ja me võime asuda hääletamise juurde. ja kõigepealt kompromiss number üks, muudatusettepanekud kuus, seitse ja kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja muudatusettepanek number kümme, üheksas võeti tagasi. Lähme siis muudatusettepaneku number kümme juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatused, kompromiss number kaks, muudatusettepanekud kaksteist, kuusteist ja viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, vabandust Lähme muudatusettepaneku viiskümmend juurde, hääletame osade kaupa. rahvapartei fraktsiooni soovil hääletame esimest osa muudatusettepanekust viiskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepaneku viiskümmend teine osa langeb ära, kui me õigesti aru saame. niisiis hääletame nüüd muudatusettepanekut üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek. suuline muudatusettepanek tuleb ka hääletusele. hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt vastu võetud ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kakskümmend üks äh, koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kakskümmend kaks langeb ära, seega kompromiss number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis mis hõlmab äh, ITRE äh, lõiget nelja ja muudatusettepanekut seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, esimene osa, osade kaupa hääletus, nii et hääletame kõigepealt esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek, mille on esitanud raportööri ja, ja mis käsitleb muudatusettepanekut kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kakskümmend üheksa muudetud kujul, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, mis hõlmab muudatusettepanekuid kolmkümmend, kolmkümmend üks, nelikümmend kuus ja ITRE lõiget kahte, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss seitse, mis hõlmab ITRE lõiget üheksa ja teist osa ITRE lõigest viieteist, lõige viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend viis langeb ära, nii et lähme edasi kompromissiga number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lähme edasi lõike kümme esimese osa juurde. jah, selle me võtsime ilma hääletamiseta tegelikult vastu ja lähme edasi nüüd muudatusettepaneku kolmkümmend neli juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõige üksteist, esimene osa, samuti vastu võetud ilma hääletuseta ja nüüd lähme edasi muudatusettepaneku kolmkümmend kuus juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paistab, et vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme, mis hõlmab muudatusettepanekuid üksteist, nelikümmend neli ja nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, muudatusettepanekud nelikümmend kaheksa ja muudatusettepaneku kuuskümmend seitse teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lähme edasi suulise muudatusettepanekuga, muudatusettepanekule nelikümmend üheksa, suulise muudatusettepaneku on teinud proua Kreel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, mis hõlmab muudatusettepanekuid viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et seda tuleb kontrollida elektrooniliselt, kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend neli. hääletus on alanud, hääletame muudatusettepanekut viiskümmend neli. hääletus on lõppenud viisteist poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud järelikult. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus langeb ära. Lähme edasi muudatusettepanekuga viiskümmend seitse, hääletus toimub osade kaupa, hääletame esimest osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu ma arvan, et kontrollime teist osa elektrooniliselt. niisiis, viiekümne seitsmenda muudatusettepaneku teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse vastu, kolmteist poolt, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmteist, mis hõlmab muudatusettepanekuid kuuskümmend kolm ja ITRE neljanda lõike teisest, teist osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus on tagasi võetud, lähme edasi kompromissiga number neliteist, mis hõlmab muudatusettepanekuid kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa ja ITRE lõige viis, esimene osa ITRE lõikest kuus, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. Lähme edasi, lõige neliteist võtame ilma hääletuseta vastu, nii tõttu lähme, niisiis lähme edasi muudatusettepaneku seitsekümmend juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss viisteist, mis hõlmab äh, ITRE lõike kuusteist osa, muudatusettepanekut seitsekümmend üks ja ITRE lõike üksteist teist osa, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lähme edasi seitsmekümne teise juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, suuline muudatusettepanek raportööri poolt hääletame suulist muudatusettepanekut kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks on ilma hääletuseta vastu võetud, lähme edasi muudatusettepanekuga seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid, esimene muudatusettepanek on tagasi võetud, teine muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas muudatusettepanek on tagasi võetud, neljas siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks langeb ära ja muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis lõpphääletus härra Lambert Van Nistelrooy raporti lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, üks vastu, üks erapooletu. It's me, it's you, yeah, so it's also you. Now uh,, any, yeah, colleagues, you need a break now. kallid kolleegid, kas meil on vaja pausi? Läheme edasi hääletusega ja järgmine hääletus on äh, läbipaistvus regionaalpoliitikas ja selle rahastamises. raportöör varem palus sõna, kuid enam mitte, läheme edasi hääletuse juurde kohe. viiskümmend neli äh, muudatushääletust äh, on esitatud, juunikuus peaks see raport olema täiskogu ees, nii et alustagem muudatus number viis. poolt, vastu. peame selle kontrollima hääletus on avatud. neliteist poolt kakskümmend seitse vastus on tagasi lükatud, on muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud muu-, suuline muudatusettepanek seitsmendasse muudatusettepanekusse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd seitsmes muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd, kallid kolleegid, muudatus number kaheksa, suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksas muudetud kujul poolt, peame ilmselt kontrollima, kas seda on vaja teha või mitte, aga hääletame ikkagi läbi igaks juhuks. nii et kaheksas muudetud kujul. vastu võetud nüüd muudatus number üheksa, poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. üheksas muudatusettepanek. hääletus on avatud suletud, seitseteist poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. kümnes muudatusettepanek. seda me ei hääle-, tähendab kümnes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud kontrollime palun. kakskümmend kaheksa poolt, kolmteist vastu. kaksteist muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. identsed kolmteist ja neliteist, seega võtame koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud esimene kompromiss, mis hõlmab viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks katab seitseteist, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli järgmisena, kuivõrd kakskümmend kolm on tagasi võetud, suuline muudatusettepanek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 raske näha, täiskogus on lihtsam mõista, istute plokkide kaupa seal. kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud. ütlevad, et vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. ja öeldakse mulle siin kõrvalt ka, et tagasi lükatud, aga kui te tahate kontrollida, andke märku. vastasel juhul viies kompromiss poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse on tagasi võetud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 me kontrollime sellisel juhul viiendat kompromissi elektrooniliselt, hääletus on avatud. Konstant, sa, te arvate, et inimesed äh, mõtlevad ümber või? Äh, kakskümmend seitse poolt, üksteist vastu, nii et tõesti, vastu võetud. Now we move to thirty nüüd kolmekümne kuues. Exactly, yeah. Thirty six. kolmkümmend kuus poolt. vastu. selgelt tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa osade kaupa. esimene osa poolt. vastu. erapooletud, see on vastu võetud teine osa kolmekümne üheksandast poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nelikümmend on tagasi võetud, nagu ma aru saan, nelikümmend üks härra Kadeki suulise muudatusettepanekuga koos poolt, vastu. tundub, et vastu võetud. kolleegid, palun vaevuge käsi üles tõstma ka vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud enamus kolleege ei tõsta käsi, seega peame kõike kontrollima elektrooniliselt neljakümne kolmas hääletusel. suletud, tagasi lükatud, kahekümne kahe vastuhäälega. nelikümmend neli poolt, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd viiekümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaks on tagasi võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kontrollime palun. minu meelest küll täiesti selgelt vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, üksteist vastu. viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendused, põhjendus punkt üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd, kolleegid, lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on avatud, lõpphääletusega tegemist selle raporti puhul siis. kolmkümmend neli poolt, üks vastu, kaks erapooletut. seega meie õnnitlussõnad härra Tremopoolusele ja läheme edasi The... Läheme edasi komisjoni teatise kohta tehtud raporti juurde, mis käsitleb ühenduse lähenemisviisi loodusõnnetustele, inimtegevusest tingitud katastroofidele. autor on Uspaskih. meil on siin terve rida muudatusettepanekuid ja ENVis juhtkomisjonis hääletatakse kolmandal ja neljandal mail. nii et hakkame hääletama, kõigepealt esimene muudatusettepanek number kolm, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kompromiss üks, mis hõlmab üheteistkümnendat ja kolmeteistkümnendat muudatusettepanekut. Want... Äh, kontrollime üle kümnenda muudatusettepaneku. kolleegid, hääletus algas ma arvan, et kontrollime veel kord. asi ei olnud usatav, usutav, sest kõik näiksid vastu, vabandust, poolt olevat. kas tõesti on selge, et kõik on poolt? hästi, kui nii, siis nii. kompromiss üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kompromiss kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud,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 vastu võetud. edasi kompromiss neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd on meil suuline muudatusettepanek lõike neli D juurde Markus Piiperilt ja me hääletame. kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. Läheme kahekümne kaheksanda juurde, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. ja kolmkümmend, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd me hääletame arvamust muudetud kujul ja hääletame elektrooniliselt. saame lõpetada hääletuse, kolmkümmend seitse olid poolt, üks vastu, kaks jäid erapooletuks, nii et hääletus on läbi ja meie õnnitlused. So now we have Bristol. Westphal, yeah, yes. Yeah. Where is she? Bristol, yeah. Dear colleagues, there's no break. We go on. vahepausi me ei tee ja võime jätkata ja Kerstin Westfali raport on meil nüüd. kallid kolleegid, meil ei ole pausi ette nähtud meie koosolekul siin Need, kes tahavad rääkida, palun väljaspool saali seda teha ja Kerstin, palun lihtsalt alusta, vastasel korral venib asi pikale. ma tänan, proua esimees, kallid kolleegid. tahan vaid öelda, miks ma arvasin, et ei ole õige eh, seda varem käsitleda, kui proua Schröterit ei olnud kohal. minu arvamus Eh, puudutab otseselt tema raportit tööhõivekomisjoni, sellepärast oli tema kohalolek väga vajalik. Eh, kallid saadikud, meie kolleeg Elizabeth Schröter koostab väga tähtsat raportit sotsiaalkomisjonis selle kohta, kuidas on võimalik tööpotentsiaali, töökohtade potentsiaali tulevikus arendada ja ta teeb ettepaneku roheliste töökohtade kohta ning ka selle kohta, kuidas optimeerida seda tegevust ning tal on tähtsaid ettepanekuid, mis puudutavad töökohtade kvaliteeti ja ka töötingimusi. ma arvan, et raport oli väga õigeaegne, eriti ajal, mil roheline majandus omandab üha suurema tähtsuse ning pakub äh, suuremaid tööhõivevõimalusi ka äh, tulevikus. ja sotsiaaldemokraadid on sellega väga päri. Äh, regionaalasjade komisjonis olen mina siis nüüd teinud meiepoolsed märkused ja kommenteerinud seda projekti Mm, aga ma ei taha seda põhjalikult teha, sest äh, juhtkomiteeks on meie maja, on ikkagi äh, tööhõive sotsiaalkomisjon. ja sellepärast ma üritan väga lühidalt oma arvamuse koostada ja olen siin tähelepanu koondanud ainult väga põhilistele asjadele meie seisukohast. struktuurifondid etendavad väga tähtsat rolli uute töökohtade loomisel. regioonid peavad teadma, seda, et kui nad loovad rohelisi töökohti, siis Euroopa Liit toetab neid selles ja nad saavad loota selle toetuse peale, eriti kui asi puudutab koolitust ja väljaõpet. me teame, et see on eeltingimuseks sellele, et uusi oskusi arendada ja kohalikud ja regionaaltasandi omavalitsused saavad seda protsessi vägagi mõjutada ning väga tähtis on mõelda tingimuste peale, milles koolid muutus toimub. me peame julgustama kohalikke omavalitsusi eh, neid tingimusi, põhitingimusi parandama. Eh, see puudutab eh, ühistranspordi edasiarendamist, tähtis on, et mobiilsus saaks kasvada. sellest liikuvusest, mobiilsusest räägib ka proua Schöter oma raportis. mobiilsus on väga tähtis nendele inimestele, kes otsivad uusi, uut töökohta ning Ähm, tänapäeval peavad inimesed liikuvad olema, nad peavad saama liikuda pikki vahemaid, et minna mingile kursusele või töökohale suunduda ja sellepärast hea linnatransport on peatähtis. head linnatranspordivõrgustikud peavad olema kättesaadavad, sest nii on lihtsam äh, uut tööd leida, kui selline vajadus on. tihtipeale tuleb töötada kodust kaugel. nii et et linnatranspordi valdkonnas kui ka koolitusvaldkonnas on vaja moderniseerida infrastruktuure ja struktuurifondid saavad seda protsessi toetada. veel üks idee, mille ma oma arvamusse kirja panin. see puudutab struktuurifondide jätkusuutlikkust. me kõik teame olukordi, kus äriühingud on saanud Euroopa Liidult rahalist toetust tootmise äh, korraldamiseks, aga samas on nad töökohad ümber kolinud paari aasta pärast kuhugi mujale ja see on probleemiks kogu Euroopa Liidus. nii et need töökohad, mida meie vajame, on jätkusuutlikud töökohad ja komisjon peab seda silmas pidama ja mõtlema eh, kaasfinantseeritavate meetmete jätkusuutlikkuse peale. Euroopa Liidu abirahad peavad olema seotud pikaajaliste kohustustega ja ma ei pea siin silmas seda, et me toetame neid äriühingud, kes loovad töökohti vaid lühikeseks ajaks ja pärast ähm, viivad oma tootmise üle kuhugi mujale. ja ma arvamuses räägin ma ka Erasmuse projektist kohalikele ja regionaalsetele esindajatele. hetkel on selle projekti tulevik ebaselge, aga minu arvates äh, see projekt võib tõesti anda tubli panuse parima praktika vahetamisele eh, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel, sealhulgas ka tööhõivepoliitika vallas. ma arvan, et kohalikud omavalitsused võivad väga palju üksteiselt õppida. ja eile me ju kuulsime eh, volinik Haanilt, et tema pooldab Erasmus projekti edasiarendamist. kallid kolleegid, see on minu esimene arvamus ja ma loodan, et ma olen siia sisse pannud kõige tähtsamad aspektid meie komisjoni seisukohast ning et loodetavasti öö, annab minu arvamus juurde proua Schröteri raportile. nii et ma töötan hea meelega koos variraportööridega ja ootan ka teie märkusi. ma tänan ja palun nüüd, et variraportöörid sõna võtaksid ja kõigepealt saab sõna proua Elizabeth Schröter, arvamuse raporti koostaja. Eh, suur tänu! suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka raportöörile selle raporti sissejuhatava tutvustamise eest, me oleme koostööd teinud juba mõnda aega, meie arutelud on olnud põhjalikud, tegemist on eh, tööhõive komisjoni eh, omaalgatusliku raportiga kuid äh, see teema on väga oluline ka Regionaalarengu Komisjoni jaoks. iseäranis äh, seepärast, et väga paljud nendest raamtingimustest pannakse paika meie komisjoni poolt. vaadates nüüd raporti struktuuri ja seda, kuidas meie komisjoni äh, arvamus sinna sobib, siis võib öelda, et äh, raport ise on seotud äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend algatusega, kuhu me tahaksime kaasata ka keskkonnasõbralikkuse aspektid, äh, kuid kus ei kajastu seejuures tööhõive või töökohtade loomise aspektid. Hispaania eesistuja töötab aga selle teema kallal, nemad, nad otsivad võimalusi uusi töökohti luua ja Belgia eesistuja rollis tahaks keskenduda just nimelt rohelistele töökohtadele. ja oma raportis kavatseme puudutada mõlemat eesistujat et tööhõivekomisjon on läbi viinud mitmeid äh, uur-, uurimusi, ka rahvusvahelisi uurimusi selles valdkonnas või me oleme hinnanud neid uurimisi ja ka komisjoni peadirektoraatil on äh, olnud siin väga tähtis roll, me oleme rääkinud ka G kaheksa, G kahekümne taustal äh, nendest teemadest ja me oleme uurinud G8 tööhõiveministrite soovitusi, igal juhul me oleme läbi vaadanud äh, terve hunniku materjale ja on päris selge, et raamtingimused on otsustava tähtsusega. raamtingimuste eesmärgiks peab olema töökohtade loomise potentsiaali suurendamine ja kui me vaatame siin rohelist arengut, siis rohelised, roheline areng keeldab äh, investeerijaid, kes jällegi tahavad näha äh, stabiilset poliitilist raamistikku. meil on sellega seoses aga mitmeid proble-, probleeme, Saksamaal on meil äh, poliitiline raamistik stabiilne ja sellega on seotud äh, mitmed töökohad äh, ja äh, eriti arengud energiatõhususe suunas. alati ei saa luua sadu tuhandeid töökohti, kuid Saksamaal räägitakse sajast uue, sajast tuhandest uuest töökohast aga igal juhul regionaalarengu seisukohast peaks meil olema tõeline poliitika, millel on, mille, mida tagab ka eelarvepoliitika. me tahaksime oma öö, majandust ka linnade ja regioonide tasandil kaasajastada. linnad on võimaluste keskuseks äh, ja seda ka keskkonnasõbraliku innovatsiooni seisukohast, tõhususe seisukohast, mobiilsuse parandamise seisukohast. kõik see peab olema seotud ka kliima arengutega. Äh, kui me vaatame linnasid infrastruktuuri seisukohast, saab teha mitmeid muudatusi, äh, näiteks äh, jalgrattateed ja see saab olema või võib olla väga arengu keskse, kesksel kohal. meil on mitmeid arvulisi prognoose, väga optimistlikke prognoose ra-, positiivsete äh, raamtingimuste puhul, kui aga samas raamtingimused äh, ei ole sobivad, äh, siis on selle kohta ka mitmeid negatiivseid progn-, prognoose, nii et raamtingimused on igal juhul võtmetähtsusega. teadusuuringud, innovatsioon ja nende seos regionaalarenguga on olulised me peame vaatama, kuidas võtta arvesse kliimamuutust, kuidas reageerida kliimamuutusele, kuidas viia läbi sellega seotud projekte regionaaltasandil. sellised algatused mõjutavad otseselt töökohtade loomist ja meil on väga meil on mitmeid kogemusi minevikust ja niisiis Regionaalarengu Komisjon on tõeline partnerraamistik ja kui me korraldame asju öö, nii, nagu peab, siis me saame tööhõivekomisjonis kõik need lisaaspektid sisse öö, tuua ilma põhistruktuuri ohtu seadmata. see on üks öö, tervik, raamtingimuste tervik, me oleme teinud äh, tihedat koostööd äh, ja indiviididena, kui ma loodan, et teised kolleegid jätkavad seda tööd. ja väga palju selles töös on olulise, väga olulisel kohal selles töös on ka struktuurifondid, sest et ilma toetuseta jäävad vajalikud sammud astumata ja summad, mida investeeritakse, peavad aitama kaasa tööhõive suurendamisele ja kui äh, seda abi ei ole, siis ka töökohti ei looda. suur tänu, ma ei tea, kas äh, keegi veel soovib äh, sõna, kui keegi ei soovi rohkem sõna, siis raportööridest, kui raportöörid ei soovi sõna, siis annaksin sõna härra Vlasakile. härra Vlasak. suur tänu proua esinaine, et, et kallid daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et meie raportöör keskendus linnatranspordile äh, töökohtade loojana. seda sellepärast, et äh, mina arvan, et meil on siin tohutu potentsiaal jäänud äh, ära kasutamata ja ilmselt on reaalsus selline enamus Euroopa Liidu linnades ja kohalikes omavalitsustes projekte on meil väga palju, kuid raha vähe ja seega minu meelest me peaksime rõhuma sellele, et kohalikud omavalitsused ja keskvalitsused eraldaksid nende projektide jaoks siiski natukene rohkem vahendeid. Nende projektide täitmiseks äh, lihtsalt peab leidma raha. näiteks nagu ka uute sõiduvahendite ostmiseks, äh, mitte me ei saa rääkida ainult infrastruktuuri väljaehitamisest, nii et minu meelest tuleks äh, võtta huubi alla see, kuidas äh, raha ja mille jaoks seda täpselt antakse. nüüd Erasmuse projektid kohalike omavalitsuste tööjõu jaoks, selle jaoks on minu meelest piisavalt vahendeid eraldatud, kuid neid vahendeid ei ole väga tõhusalt kasutatud seni on äh, läbi viidud ainult üks uuring, nii et põhimõtteliselt ei ole meil õnnestunud äh, mitte kedagi äh, otseselt kuhugi saata läbi nende vahetusprogrammide. nii et minu meelest tuleks selles osas kindlasti rohkem ära teha, aitäh! suur tänu ja nüüd härra Lambert van Nistelrooy. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka selle töö eest, mis on ära tehtud. minu meelest on tõesti oluline seostada eh, see teema aruteluga, mida me pidasime eh, rohelise majanduse tööhõive ja regionaalpoliitika vallas. kakskümmend kakskümmend strateegia on minu meelest kindlasti äh, ökosõbralikum kui eh, senised strateegiad, kuid see saab realiseeruda ainult siis, kui kujuneb välja ka kohalik visioon selle strateegia rakendamiseks. ja sellepärast ma kutsuksingi üles just nimelt rohkem panustama kohalikule ja regionaaltasandile eh, tööhõive vallas siis, sellepärast et minu meelest on tööhõive stimuleeritav selles valdkonnas ainult läbi integreeritud visiooni ja seda me oleme siin äh, komisjonis mitu korda öelnud, et arvesse tuleb võtta territoriaalne mõõde ja et see mõõde peaks olema integreeritud, me oleme seda alati pidanud vahendite kasutamise eeltingimuseks. ja veel, minu meelest meie äh, vahel tuleks, meil tuleks erinevate vahendite, tasandite vahel tagada integreeritus. töökohti on võimalik minu meelest luua ainult siis, kui äh, regionaalsed algatused või miks mitte ka äh, linnaalgatused on selgelt ära defineeritud äh, nii liikmesriigi tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil. sellepärast, et ikka ja jälle leiutatakse siin jalgratast selles küsimuses Euroopa Komisjoni teatises elektriautode osas on äh, täpselt sama probleem. väga selgelt on näha, et iga linn on praegu välja töötamas oma projekti, kuid nende vahel ei ole piisavalt koordineeritust. ja minu meelest on äh, meil vaja seega palju rohkem detsentraliseeritud algatusi, kuid samas kaotamata fookust. ja see fookus peab olema koordineeritud meie raportöör muidugi äh, pidi arvestama etteantud äh, maksimumsõnade arvuga oma raportis. Äh, me üritame oma muudatusettepanekutega seda raporti võib-olla natukene paremini sõnastada, kuid põhimõtteliselt prioriteedid on hästi paigas, õigesti paigas ja rohkem mul siis ei olegi lisada siin. ja veel Rahvapartei koordinaator selles küsimuses saab sõna. härra Kovatšev. suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri temapoolsete ettepanekute eest ja ma olen selle arvamusega täiesti nõus. kohalikud omavalitsused peavad äh, aktiivselt osalema oma tööjõu harimisel ja koolitamisel ja Euroopa Ühenduse institutsioonid äh, toodavad ju tihti väga olulisi dokumente, näiteks nagu seesama Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia ja mobiilsust puudutavad dokumendid äh, ja <clears throat> taoliste dokumentide seas on kindlasti ka ökomobiilsuse dokumendid ja nii edasi, kuid neid dokumente jah, toodetakse palju, kuid arvestada tuleb sellega, et kohalikud omavalitsused ja liikmesriikide tasandil tuleb need ka üle võtta ja selleks läheb mõnda aega. ja natukene üllatab mind äh, ettepanek täistööhõive osas, äh, ma olen ähm, ise läbi elanud äh, kommunismiperioodi, täistööhõive oli tollal täielik reaalsus, kuid äh, suhteliselt abstraktne reaalsus ja minu küsimus on, et kas on võimalik äh, tõesti siis siin üles ehitada täistööhõivega ühiskond tänases Euroopas, härra Angurakis järgmisena, palun. suur tänu, proua esinaine, mul on ka omalt poolt paar märkust. kõigepealt, mind üllatas äh, proua Westfali seisukoht üldisemalt selles küsimuses, mida ma silmas pean? me oleme rääkinud siin äh, ühistranspordist, töökohtadest äh,, ja kõik see muidugi on ka osa sellest ökosõbralikust majandusest ja teatud äh, riikides on tõsiseid probleeme selle tagamisega. Kreekas muidugi on probleemid väga tõsised. aga ega see ei ole otseselt seotud äh, selle asjaga, millest me räägime. mis minu meelest siis peaks olema hoopis äh, arutelu all? on täiesti selge kõigepealt see, et väga palju raha suunatakse just nimelt siis ökosõbralikesse majandustesse lootes, et see toob meid välja sellest kriisist, millega kapitalistlik süsteem täna silmitsi on. kuid asi ei ole ju nii palju selles, et me peaksime kuidagi panustama arutellu roheliste majanduste osas, see debatt käib igal juhul, Frankfurter äh, Allgemeine Zeitung rääkis ei, eelmisel nädalal väga palju sellest, kui palju Hiina on investeerinud äh, rohelistesse tehnoloogiatesse võrreldes Euroopa äh, Äh, ja Euroopa Komisjoni ja Ameerika Ühendriikidega ja minu meelest äh, see on äh, kõige olulisem, ülejäänud jutt on kõik sekundaarne. proua esineja, mida ma üritan öelda, et kui meie strateegia endiselt on suunatud ainult tulu tootmisele, nii nagu see minu meelest on, siis meie tööhõive eesmärgid ja tööhõive strateegia sihid on saavutamatud. natukene konkreetsemalt, ma olen täiesti nõus sellega, mida öeldi selle kohta, et tegemist on olulise stra-, äh, sektoriga ja et me peame tõesti äh, rohelisi tehnoloogiaid äh, toestama. et see on kasuks meie ettevõtlusele, kuid ega me ei räägi siin mitte ainult linnadest. meil on veel üks väga raske probleem. nimelt, et äh, kaugemal, keskustest kaugemal asutsevad alad, mitte ainult Kreekas, vaid ka mujal äh,, Need ehitatakse täis eh, siis tuuleparkidega ja päikesepaneelidega, mis küll väga olulist keskkonnamõju hakkavad avaldama, aga mida me, mida meie siis sellest arvame, kas me tõesti tahame neid tuuleenergiaparke igale poole, kas me tahame, et tekivad eh, sellised eh, tohutult tohutult suured päikeseenergiat ära kasutavad farmid, ma ei tea, noh, see on küll keskkonnasõbralikud, kas me sellist äh, selliseid regioone siis tõesti tähendame, tahame. räägime nendest teistest probleemidest ka, näiteks nagu prügi käitlemine ja nii edasi. ja täna ei ole põlvili mitte ainult Kreekad, vaid ka tei-, Kreeka, vaid ka teised riigid, näiteks Sloveenia või Austria, kas nendes kasutavad tehnoloogiad on ikkagi nii rohemeelsed, kui nad väidavad, nad on? ja veel, on täiesti selge, et me siin tegelikult räägime uutest tehnoloogiakeskustest mõistagi, sellele kõigele võib ju läheneda regionaalarengu aspektist, nii nagu ähm, see raport, äh, mille osas me just hetk tagasi hääletasime, ka ütles. kui meil on vaja selliseid süsteeme, mis tagaksid mastaabisäästu, kõik räägivad mastaabisäästust, aga sellisel juhul ei saa ju probleemi lahendada ükski üksik regioon ega riik, kui meil ei ole piisavalt äh, vahendeid massiliseks, massitootmiseks ja massiekspordiks, siis kuidas me kavatseme selle kõik saavutada, mida me tahame saavutada? kas võtame jällegi siis äh, tegevuse aluseks konkurentsivõime, mis on, mis pole ennast tõestanud äh, senises tegevuses või hakkame me lahendama siiski kriisi? ja muidugi me tahame Euroopa Liidu äh, rahastamisvahenditest äh, Eh, parimat välja pigistada, Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond, kuid eh, töö peab olema koordineeritud, meil ei ole vaja sellist eh, rohelist majandust, mis ei arvesta tootmisvajadustega regioonides. me peame kuidagi katma ka selle tööstusliku viivituse, millega on täna silmitsi väga paljud riigid, kuivõrd on regioonid, mis on jäänud teistest tõsiselt maha. Äh, jah ma olen väga tänulik mõlemale raportöörile. proua Schröterile ja ka meie komisjonist proua Westfalile. kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja regionaalpoliitikast, siis üks väga tähtsaid aspekte on regioonide toetamine olnud, et regioonid saaksid suurendada oma konkurentsivõimet ja eh, luua juurde töökohti. praegu me arutame Lissaboni strateegiat. Eh, näib, et Lissaboni strateegia kaks tuhat kümme ei ole toiminud ja Euroopa Liit ei ole muutunud kõige dünaamilisemaks, konkurentsivõimelisemaks maailmas ja nüüd on meil äkki uus strateegia Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend ja siin me oleme esirinnas võitluses kliimamuutuste vastu ja muude äh, valdkondades, äh, tehnoloogia arendustes ja nii edasi. aga mõelgem selle peale, et Lissaboni strateegias on meil olnud ka edu mõningates valdkondades ja me oleme seda ka arutanud oma komisjonis ja ühtekuuluvuspoliit-, poliitika on olnud just üks selliseid edulugusid. kaks tuhat neli, kaks tuhat seitse, kaksteist uut liikmesriiki ühinesid Euroopa Liiduga, mõelgem selle peale. ja see oli suur mm, jõupingutus, vanad riigid andis üles solidaarsust uute riikide vastu ja ka ühtekuuluvuspoliitika vallas tehti väga palju edukalt ära. ja see on olnud edulugu ja nüüd me tahame tugineda eh, juba saavutatud edule ja peame mõtlema selle peale, mis on Euroopa kodanikele tähtis. me ju kujundame oma tegevuspoliitikat, et aidata kodanikke liikmesriikides, regioonides, et neil jääks alles nende töökohad, et nad oleksid finantsiliselt jätkusuutlikult ja regionaalpoliitika ja struktuurifondide kaudu võib-olla on seda kõige parem saavutada. mõelgem selle peale. ning ma tänan raportööre äh, proua Schröder oma raportis on sellest ka rääkinud, mis on see eestvedav jõud innovatsioonis, teadusuurimustegevuses, hariduses, töökohtade loomises, jätkusuutlikus arengus. mis on need mootorid, need vedurid? Need on ju liikmesriigid. aga ennekõike ikkagi meie linnad. ja kui me mõtleme tuleviku peale, siis peame seda linnamõõdet kõige tähtsamaks pidama ning Euroopa peab loomulikult olema tihedalt seotud sellega, mida tehakse kohalikul tasandil, regionaaltasandil ja loomulikult töökohtade loomine jääb endiselt regionaalpoliitika keskmesse. ma tänan. härra Zeller oli viimane kõneleja äh, meie kõnede nimekirjas, aga siiski proua Manescu soovib veel sõna ceea ce au spus... Ma uh, tänan, proua esimees. ma ei taha üle korrata seda, mida kolleegid juba ütlesid. tahan vaid tänada meie raportööri ja rõhutada kahte ideed. kõigepealt toetus pilootprojektidele ja eriti Erasmusele, mis oleks suunatud kohalikele regionaalsetele esindajatele. ma arvan, et me peame toetama seda projekti ning komisjoni abiga me saame sellele programmile taha piisava toetuse, et sellega oleks võimalik jätkata. ja teine idee on kohalike piirkondlike valitsuste roll mm, volituste, suuremate volituste saamisel. ma ei tea, kas proua Vestfal soovib kommenteerida seda, mida ta kolleegidelt kuulis, palun. ma teen väga lühedalt. ma kuulasin ära kõik sõnavõtud ja mulle näib nendest, et ma ei ole päris valel teel ja mul on hea meel selle üle, et me oleme ühel meelel Erasmuse osas, et kaasata ka kohalikud ja piirkonna esindajad Erasmuse võimaluste alla. ja väga tähtis on tegutseda just regionaaltasandil, me kõik teame seda. ja ma ise omaenda kogemustest tean Ehm, mida kõik on võimalik saavutada kohalikul ja piirkonna tasandil. Ehm, nüüd, mis puudutab tööhõivet, siis me kõik teame, et see on meie peamisi eesmärke, me tahame, et eh, inimestel oleks töökohad, mis ka tõesti kestavad ja et kõigil oleks töö. proua Schröder on ka sellest mitmel puhul rääkinud, ta on rääkinud ka sellest, et tähtsad on mitte lihtsalt töökohad, vaid head töökohad. nii et eh, tööhõive sotsiaalküsimuste komisjon tegeleb just nende küsimustega ja me peame nendega sellest tihedat koostööd tegema ja ma juba tänan ette kõiki, kes veelgi oma panuse annavad eh, sellesse arvamusse. see on väga tähtis. Eh, can... ma tänan, ma saan aru, et me saame selle päevakorrapunkti lõpetada. meie arutelud on ühele poole jõudnud ja ma meenutan kolleegidele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljanda mai keskpäev ja et me arut-, arutame seda arvamust kahekümne teisel juunil regi koosolekul. tänan raportööri ja kõiki varuraportööre ja ma usun, et me saame edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde. Euroopa Komisjoni osavõtul me arutame, meil on direktor Rudolf Nisler siin ja arutame pilootprojekte mis aastal kaks tuhat üheksa äh, loodi vastuseks regioonide komis-, regikomisjonilt tulnud ettepanekule ja me palusime peadirektoraadilt paar kuud tagasi informatsiooni selle kohta, kuidas projektid on edenenud ja saime kirja mm, härra Kannerilt veebruarikuus ja saatsime selle edasi ka meie kolleegidele nüüd ma tervitan eh, Regio peadirektoraadi esindajad siin ja loodetavasti kujuneb meil ka huvitav arutelu pilootprojektide üle. Eh, mis puudutab komisjoni esindajat, siis te arvatavasti teate, et me praegu eh, valmistume jätkutegevuseks kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve osas ning me tahame jätkata kõigi nende projektidega, aga see sõltub ka sellest, mida me teilt nüüd kuuleme. ja me peame mõtlema ka võimalike muude pilootprojektide peale ja sellepärast me tahtsimegi teiega täna mõtteid vahetada, see on tähtis meie otsuste langetamisel siin komisjonis. nii et palun Good morning. Uh, tere hommikust ja suur tänu, proua esinaine, selle arvamuste vahetuse korraldamise eest. nagu te õigusega ütlesite, siis äh, esitasime me meie veebruarikuus raporti asjade seisu kohta ja nüüd tahaksin ma koos äh, oma kolleegi Ronald Halliga ja teiste kolleegidega, kes äh, nende kahepoolsete projektidega tööd teevad, teid kurssi viia äh, asjade arengutest äh, viimaste kuude jooksul, nii et me tahaksime siis teid viimaste muudatustega kurssi viia. ja nii palju, kui ma aru saan, siis lisaks nendele neljale projektile, millest ma tahaks teid teavitada Regio peadirektoraadi poolt, on meil ka TG või mm, ettevõtluse peadirektoraadi esindaja, kes räägib teile tekstiilisektori projektide arengutest. nii et kui lubate, siis kasutades PowerPoint ettekannet, tutvustaksin teile erinevaid projekte. kõigepealt üle Euroopale romide lõimimise meetodid, pilootprojekt, selle, mille eesmärgiks oleks innovatiivne integra-, integreeritud lähenemine romi kogukondade probleemide lahendamiseks. ja praktikas tähendab see integreeritud lähenemist mitmepoolse tõrjutuse ja puuduse osas, millega seisavad silmitsi romid ja see pilootprojekt ja üldisemad tegevused meie programmides on omavahel seotud ja loodetavasti selle pilootprojekti kogemused mõjutavad meie üldiste strateegiate elluviimist nende tõrjutud kogukondade aitamiseks, iseäranis romi kogukonna puhul ja selleks, et seda projekti arendada, pidasime me nõu sidusrühmadega, mida me tegime kahe seminari käigus kolmeteistkümnendal märtsil kahe tuhande üheksandal aastal ja kahekümne viiendal juunil kahe tuhande üheksandal aastal. Nendel seminaridel püüdsime me mõista, millised oleksid kõige tasuvamad tegevused sellise pilootprojekti raames ja nendest teadmistest, nendest kogemustest lähtuvalt ehitasimegi oma pilootprojektid üles. ja seminaride käigus määratlesime me neli põhiprioriteeti, kõigepealt keskendume varasele lapsepõlvele, haridusele ja lapse hooldusele varases lapsepõlves, on selge, et haridusel on võtmetähtsus selliste tõrjutud kogukondade lõimimisel ja me peame alustama väga varases äh, faasis juba. selliste meetmete eesmärgiks on äh, õppida varasematest äh, kogemustest ja nendest lähtuvalt arendada innovatiivseid meetmeid ja algatusi. teine prioriteet oleks ettevõtlus, füüsiliste isikute äh, ettevõtlus ja mikrokrediit. nagu te teate, on äh, romi kogukond ka tõrjutud äh, rollis, tõrjutud olukorras tööturul, sageli on neile väga raske tööd saada ja sageli on füüsilisest isikust ettevõtjana töötamine parem võimalus nende jaoks ja seetõttu me püüame aidata pilootprojekti raames äh, füüsilisest isikute eraettevõtlust ja näiteks mikrokrediit oleks üks võimalus nende toetamiseks. mikrokrediit võib võimaldada näiteks äh, inimesel osta endale sõiduk, millega mingeid kaupu turule viia ja see aidab, aitaks tal siis oma ettevõtet luua. siis kolmas prioriteet puudutab teavitamist ja teadlikkuse suurendamist, see puudutab laiema üldsuse informeerimist ennekõike, nende teavitamist romi kogukonna muredest ja nende elutingimustest, kuid hõlmab ka meetmeid, mis on suunatud otse romide kogukonnale endale, nii et kõige, kõigi nende meetmete eesmärgiks oleks parandada vastastikust mõistmest, mõistmist äh, üldsuse ja romi kogukonna vahel ja aidata üle saada vastumeelsusest, äh, mis on äh, varem just nimelt aidanud kaasa tõrjumisele. neljas meede oleks tööriistad, meetodid saavutuste hindamiseks, andmete kogumine, et meie poliitikad põhineksid konkreetsel, konkreetsetel teadmistel ja statistikal ja selle eesmärgiks oleks siis äh, aidata paremini suunata meie tulevasi äh, ettepanekuid äh, meie poliitikate raamis. meie peadirektoraat juhib seda pea, pilootprojekti, kuid me oleme otsustanud teostada allhanke ja seda rakendus, rakenduse osas äh, väga, väga suures osas, sellepärast et meil puuduvad ressursid äh, selle projekti elluviimiseks äh, omade jõududega. ja see tähendab ka seda, et me saame väljastpoolt teadmisi, me püüdsime leida õiged partnerid selle projekti elluviimiseks kahe tuhande üheksandal aastal toimus meil korralduskomisjoni kohtumine ja me valisime välja organisatsioonid märtsis kaks tuhat kümme, kes võiksid olla koostööpartneriteks ja, ja praegusel hetkel peame me nende organisatsioonidega läbirääkimisi tehniliste üksikasjade üle erinevate projektide puhul. ja meie tulevased koospartnerid järgnevate aastate jooksul, kõigepealt äh, Romide Haridusfond, see on siis esimese prioriteedi osas, siis teiseks kavatseme me äh, ettevõtluse ja mikrokrediidi valdkonnas teha mm, koostööd Bolgar Alapvitvaniga ja kolmandaks äh, Spolu International on organisatsioon, kellega me kavatseme koostööd teha ja nende eesmärgiks on aidata meid teavitamisega ja ähm, eelarvelised vahendid on siis üks koma üheksa miljonit, üks koma viis miljonit ja null koma üheksa miljonit eurot erinevate prioriteetide puhul järjekorras. Äh, neljas punkt on väga oluline meie jaoks ka, neljas prioriteet, kuid me otsustasime äh, ühenduda äh, ÜRO ja Maailmapanga organisatsioonidega ja me kavatseme ÜRO arenguprogrammile doneerida nelisada tuhat eurot ning nemad koostöös Maailmapangaga kannavad hoolt andmekogumise ja hindamise programmimeetmete eest. Need kaks organisatsiooni olid juba väga aktiivsed romide lõimimise osas ja meie eesmärgiks oli kasutada ära selles valdkonnas juba olemasolevad parimad teadmised. kahe tuhande kümnendaks aastaks on meil kavas üks konverents, mis peaks aset leidma sügisel ja käsitlema andmete kogumist ja võib-olla olete te ka näinud et meie tegevused on muutunud äh, nähtavamaks ja me oleme seda teinud muuhulgas ka suure plakati abil, mis Berlamoni äh, hoonele üle, hoone külge üles riputati äh, aprillikuu teisel nädalal selleks, et meenutada rahvusvahelist romide päeva, kaheksandat aprilli. ja see on siis romi pilootprojekti asjade seis praegusel hetkel. ja kui lubate, siis me jätkaks meie teise pilootprojektiga, milleks on äh, Erasmuse projekt äh, valitud kohaliku tasandi ja piirkondlike äh, esindajate jaoks. kui me asusime arutlema sellise võimaliku pilootprojekti üle, siis alguses oli meil pisut raske mõista ja, ja näha, milline oleks see kõige õigem tee, mida valida. oli selge, et äh, selline projekt äh, läheks palju maksma nii komisjonile äh, ressursside osas, kes peaks seda kõike korraldama kuid äh, see oleks äh, ressursimahukas ka potentsiaalsetele projektis osalejatele ja, ja kandidaatidele ehk siis kohaliku tasandi rahvasaadikutele. ja me tahtsime oma tööd teha korralikult ja põhjalikult nagu alati ja seetõttu me tajusime, et meil peab, peavad olema paigas meetodid aruandluseks ja ka äh, tõendusmeetodid, äh, mis aitavad meil tõestada, et sellised sammud, sellised projektid on vajalikud ning äh, tulemuslikud. ja nüüd me leiame, et selline prioriteet võiks olla kohaliku tasandi toetamise pikema perspektiivi meetmete üks osa selleks, et äh, selgitada välja, kuidas sellist projekti kõige paremal võimalikul moel läbi viia, viisime me läbi teostatavuse uuringu, me valisime lepingulise partneri Ecotec Ecoris ning äh, otsustasime kontrollida võimalike sihtgruppide huvi ehk siis võtta valimiku kohaliku tasandi esindajaid ja sidusgruppe, vaadata ja uurida, millised osad sellisest mobiilsussüsteemist oleksid kõige optimaalsemad. me oleme palunud Ecotechil Ecorisil esitada kahe tuhande kümnenda aasta jaanuari lõpuks oma raport, kuid see raport venis pisut, nüüd on komisjonile esitatud raporti projekt ja praegusel hetkel arutleme me selle projekti üle koos oma koostööpartneritega ja praegusel hetkel võin ma teile mõne märksõnaga seda raporti projekti kirjeldada. kuid äh, me veel äh, tegeleme selle raporti viimistlemisega ja faktide hindamisega. lisaks ajaliste ressursside küsimusele äh, seoses meie sihtgruppidega ning ka rahaliste vahendite olemasolu küsimusele on veel mitmeid teisi küsimusi ja mitmeid teisi asjaolusid, mida tuleb arvesse võtta. Äh, näiteks keelebarjääri küsimus. kuidas ületada asjaolu, et sageli kohaliku tasandi rahvaesindajad äh, ei, äh, suudavad vaid piiratud määral õppida võõrkeeli ning äh, see tekitab probleeme seoses selliste vahetusprojektide kestusega ja, ja formaadiga. me arutlesime, millisel kujul saaks kõige paremini tulemusi. ja kui väga liiga üldine lähenemine, kus konkreetsetele teemavaldkondadele ei keskenduta, ei tundu kõige õigem lähenemine ja proua esinejana oleks äh, siin asjakohane ka öelda, et me oleme uurinud ka olemasolevaid süsteeme, olemasolevaid projekte, millega Euroopa Komisjon praegusel hetkel tegeleb, et uurida, millised võiksid olla meie pro võimalike projektide arengud ja millised võiksid olla võimalikud raskused, aga ka positiivsed äh, küljed. me kui see projekt ellu viiakse, siis tegemist ei saa olema mingisuguse turismiprojektiga, me tahame kinnitada, tagada, et selline, selline vahetusprojekt tõesti tooks meile lisandväärtust. niisiis teostatavusuuringutel rääkisime me Äh, erinevate sidusrühmadega erinevad, üheteistkümnel seminaril, üheteistkümnel töö, üheteistkümnes töökojas äh, ja äh, tegime seda üheksas liikmesriigis, üheksa liikmesriigi kat-, kandidaatidega ja e-, esimene tagasiside oli äärmiselt positiivne, sidus rühmad leidsid, et kindlasti tuleks selliseid projekti arend-, projekte arendada kuid äh, samas tekitas muret aja, tekitasid muret ajalised ressursid, kui palju on äh, potentsiaalsed kandidaadid valmis äh, aega eraldama ja kui palju on kohalik tasand valmis eraldama rahalisi vahendeid. see on siis asjade seis selle projekti osas. mida siis järgmisena ette võtta selle projekti osas? nagu te teate, tahame, et meie töö oleks kasulik ja nagu härra Haan teile juba eile ütles, suhtume me sellesse ettepanekusse üldiselt positiivselt, kuid praegu tuleb meil veel arutleda nende võimaluste üle, mis selle projekti elluviimiseks on ja milli-, mis võiksid olla kõige optimaalsemad selle projekti täpsemaks määratlemiseks me peame arvesse võtma ka juba olemasolevaid projekte, olemasolevaid äh, nii-öelda tööriistu, äh, tööprogramme. ja me võime, peame vaatama, kas on võimalik äh, sissejuhatava faasi käigus äh, selgitad, välja selgitatud vajadusi rahuldada olemasolevate koostööprogrammide raames. praegusel hetkel ma ütleks, on veel vara öelda, kuhu, mis suunas me asume äh, liikuma ja ma paluksin, et te annaksite meile pisut rohkem aega, et äh, uurida välja, kuhu me täpselt liigume, kuidas me seda teeme, me tahaksime, et meie ettepanek põhineks siiski faktidel ja oleks optimaalne me tahame äh, esitada teile võimaluse, mis äh, on tulemuslik. järgneva pilootprojekti osas paluksin oma kolleegil Ronald Hallil teid asjadega kurssi viia ja see käsitleb äh, regionaalpoliitika tutvustamist üleilmsel tasandil and uh... tere hommikust, proua esinaine ja suur tänu selle kutse eest täna siis äh, rääkida komisjoni ees sellest väga olulisest pilootprojektist. nagu te teate, hõlmab see endast äh,, endas ka äh, üht valdkonda, millega teie, proua esinaine, regionaalasjade volinikuna enne otseselt kokku puutusite ja see valdkond on kindlasti väga kiiresti eraldi edasi arenenud just tänu pilootprojekti poolt eraldatud vahenditele. nimelt kaks miljonit eurot aastaks kaks tuhat üheksa ja poolteist miljonit äh, praeguseks aastaks. tuletaksin veel meelde, miks me üldse selle asjaga tegeleme. kui me tõlgendame meile antud mandaati, mandaati siis, mis meile andis Euroopa Parlament, oleme me üritanud äh, tagada strateegilise partnerluse mm, Euroopa Komisjoni ja kolmandate riikide vahel, arvestades nende kolmandate riikide peamist vajadust äh, suurema koostöö äh, järele regionaalpoliitikas väga palju taheti informatsiooni selle kohta, kuidas Euroopa regionaalpoliitika on üles ehitatud ja kuidas seda juhitakse teiseks ähm, jagame me Euroopa Liidu suhteliselt pikka kogemust, äh, mida meil on juba ju kaks aastakümmet selle kohta, kuidas regionaalpoliitikat ajada just nimelt äh, mitme taseme valitsemistasandiga riikides ning üritame siis äh, panustada ka Euroopa Liidu maine kujundamisesse rahvusvaheliselt ja veel me oleme veendunud, et läbi regionaalpoliitika avaneb meile suurepärane võimalus selgitada kolmandatele riikidele seda, mis meie jaoks on tähtis Euroopa väärtustena no,. selles valdkonnas kindlasti on avatud turud üks nendest väärtustest. see on ju ometigi komisjoni poliitika avaliku halduse ja reeglite, avalike pakkumiste reeglite järgimine aga samamoodi ka nagu austus keskkonna vastu ja ettevõtlusvõimaluste avanemine. Need on kõik väärtused, mida Euroopa Liit eh, toetab ja peegeldavad väärtuste süsteemi, mis eh, minu meelest on kindlasti huvipakkuv eh, meie suhetes kolmandate riikidega. pilootprojekti täitmise kontekstis aastast kaks tuhat üheksa saime me põhimõtteliselt jagada oma tööprogrammi nelja suuremasse kategooriasse kõigepealt korraldasime konverentse ja seminare. siis vahetus- ja koolitusprogrammid ametnikele ja teistele võtmetähtsusega osalistele. ja siis uuringud ja väga oluline muidugi, viimasena küll siin kirjas, kuid mitte vähim, on kommunikatsioonivahendite väljatöötamine ma ei tahaks äh, liiga kaua keskenduda ainult ühele pilootprojektile suisa neljast, äh, kuid äh, annan kerge ülevaate kahe tuhande üheksanda aasta üheteistkümne, kaheteistkümnenda mai kuupäeval oli meil esimene rahvusvaheline seminar Brüsselis, kus umbes seitsesada külalist oli kohal. korraldasime seminari ka ASEAN-i jaoks samuti eelmise aasta mais ja Brüsselis toimus ka üsna mitu väga olulist kohtumist, eh, peaasjalikult just meie avatud uste päeva raames ja siis korraldasime konverentsi ka regionaalse poliitika osas eh, Lääne-Aafrika piirkonnas Burkina Fasos seda koostöös Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliiduga nüüd siis ametnike vahetus ja koolitusprogrammid. eriti aktiivsed selles valdkonnas olid brasiillased. nelikümmend ametnikku suisa käis Euroopas erinevates kohalikes omavalitsustes, kus nad uurisid siis seda, kuidas regionaalpoliitikat aetakse siin meil, millised on meie prioriteedid, sektori eh, põhisus ja nii edasi ja siis äh, ka vahetusprogrammid Hiina ja Kagu-Inglismaa ja vabandust, Ladina-Ameerika vahel keskendus ja vabandust, Hiina ja, ja Inglismaa vahel Cambridge oli keskmeks ja siis Kesk-Ameerika riigid ja kaks Hispaania regiooni tegid omavahel koostööd. ja koolitusprogrammid Brasiilia külaskäik mis keskendus siis regionaalpoliitika väljakutsele ja metodoloogiatele. Kesk-Ameerikaga äh, koostöö on väga huvitav, sellepärast et praegu räägitakse juba siin riikideülese arengufondi loomiseks äh, nende kuue riigi jaoks. ja see mudel, kus nad inspiratsiooni saavad, on kindlasti Euroopa Liit oma regionaalpoliitika, regionaalarengu fondi ja ühtekuuluvusfondiga nüüd kolmas tegevuste plokk, kaks tuhat üheksa peamiselt tegelesime siis uuringute korraldamisega ja referentsväärtuste paikasaamisega. praegu on käigus uuringud Ukrainaga, vastastikune võrdlusprojekt eh, siis kahe Ukraina piirkonnaga tegeleme ka piiriüleste küsimustega, seda koostöös Euroopa Piirialade Assotsiatsiooniga ja koostööpartneriteks Ladina-Ameerika, toimub sellel aastal hiljem veel konverents selles küsimuses Ecuadoris, tutvustame oma programme samuti. ja ka Mercosuriga oleme koostööd teinud innovatsioonivahendite ülesehitamiseks ja OSCD on meid aidanud äh, territoriaalse ülevaatega Brasiilia kohta. nagu ma ütlesin, need on tegevused, mis käivitati ja mille osas kokkulepe saavutati kahe tuhande üheksandal aastal tulemused, esimesed peaksid olema näha aastal kaks tuhat kümme või siis juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolel. ja veel kujundasime välja ka kommunikatsioonivahendid, mida siis nii-öelda eksportida. puudutas see regionaalpoliitikat, mõned on teist ehk näinud juba seda informatsioonikogumikku, mille pealkirjaks on Euroopa regionaalpoliitika inspiratsiooniallikas Euroopa Liidu välistele riikidele, küsimärk küsimärgi panime sellepärast, et räägib see kokkulepetest ja sellest, et meie peamiseks eesmärgiks on konsensuse saavutamine, me kindlasti ei ole kellelegi mingisuguseid ettekirjutusi tegev institutsioon. kuid põhimõtteliselt need printsiibid, mille me oleme mis on välja, mis on esile tõusnud pärast kahekümne aastast kogemust, on väga kasulikud. aasta kaks tuhat kümme töö jätkub. nagu ma ütlesin, osa tööst on käivitanud juba kasutades ära eelarvevahendeid aastast kaks tuhat üheksa veel kuid äh, selleks aastaks on ette nähtud samuti terve rida tegevusi. me oleme näiteks toetanud Brasiiliat avatud äh, ustepäevade korraldamisel, mis on väga sarnased äh, Brüsseli avatud ustepäevadele, seda siis erinevates Brasiilia regioonides, oleme ka näiteks töötubasid korraldanud ametnikele Brasiilia ametkonna seas, tehnilised küsimused regionaalpoliitika rakendamisel näiteks nagu hindamismeetodid Äh, finantskontroll äh, ja audi-, audit ähm, süsteemide osas ja kindlasti ka Hiinaga teeme koostööd Shanghai EXPO osas. Äh, Argentiina on samuti kerginud, kerkinud esile üks riik, kui riik, kellega me tahame kindlasti suhteid süvendada seda koostöös siis komisjoni ja ilmselt ka OECD-ga, Ukrainaga koostöö jätkub ning Lõuna-Aafrika, isegi Austraalia on palunud koostööd teha. kuid me keskendume siiski nendele, nendele neljale riigile, millega komisjon on vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastanud Venemaa, Hiina, Brasiilia ja hiljuti ka siis ka Ukraina liitus nende riikidega ja üritame endast muidugi anda paremini, parima, et äh, kõik palved, äh, mis tulevad mujalt, rahuldada, kui vahendeid selleks on. üldiselt kogu see töö on täiesti ette ennustatav, raske on öelda, milline on tööprogramm kuus teise ja põhimõtteliselt on üks piirkond ainult, mis pidevalt äh, on raskustes, kommunikatsioon riikide vahel kaks tuhat üheksa näiteks muuseas oli väga vaikne aasta meie koostöös Venemaaga, kuid aasta kaks tuhat kümme juba tänaseks olnud väga kiire ja aktiivne. teistpidi jälle kaks tuhat üheksa äh, suhted olid aktiivsed Hiinaga, kaks tuhat kümme on asi vaibunud. nii et töökoorem on etteennustamatu. ütlen ainult nii palju, et äh, nõudluse tase on märksa suurem, nõudmine on märksa suurem, kui me mõistlikult suudaksime täita ja erinevate maailmapunktide soov tundma õppida meie mudelit, mida me nimetame siis ühtekuuluvuspoliitikas, on jätkuvalt suur. ja kui meie teenistusena peadirektoraadina regionaalasjade peadirektoraatis seda tehes ei oleks me suutnudki nendele nõudmistele vastata rahuldavalt ja see abi, mida on meile esitanud, mida on meile andnud seesama pilootprojekt, on viinud meid äh, väga innovatiivsete mõttevahetusteni ja koostööni, mida muidu ei oleks võinud ettegi kujutada, nii et mina isiklikult tahaksin tänada toetuse eest, äh, mida on esitat-, mida on edastanud äh, parlament proua Van, härra Van Nistelrooy, teile eriti suur tänu me oleme teiega palju koos teinud viimase pooleteise aasta jooksul ja tõesti, meie jaoks on samuti see olnud äh, väga äh, huvitav ettevõtmine, sest et me oleme pidanud endale äh, otsa vaatama ja küsima, et millega me üldse siin tegeleme ja see on küsimus, mis peab lahenduse leidma, enne kui me saame hakata oma regionaalpoliitikat eksportima kolmandatesse riikidesse, nii et suur tänu ja veel kord tänud teile ka toetuse eest selle piloot, pilootprojekti jaoks. Like to... ma tänan, Roni. ja mina tahaksin lõpetada sellega, et annan teile informatsiooni neljanda tegevuse kohta. ja see on tegelikult ettevalmistav tegevus ning käsitleb eh, mikrokrediitidele soodsama keskkonna loomist. ja see ettevalmistav tegevus näeb ette seitse miljonit eurot ära kasutada ja neid rahasid saab kasutada koos nende rahaliste vahenditega, mis eraldatakse Jasmini raames, see on siis meie tehnilise abi instrument, millega me edendame suutlikkuse võimekuse eh, suurendamist pangaväliste finantsinstitutsioonide alal ning samuti lisaks sellele rahale, mis tuleb Euroopa Investeerimispanga kaudu mikrokrediidide edendamiseks nii et see ettevalmistav tegevus on nagu väike ehitusklots üleüldises süsteemis, mis peab mikrokrediite soodustama ja edendama. see seitse miljonit on ära jagatud kaheks eh, osamakseks, mis maksatakse EIF-ile. see on sihtasutus, mis haldab Eh, neid tegevusi, mis tulevad äh, Jasmini raames äh, kui ja Euroopa Investeerimispanga kaudu ja hiljuti otsustati ka, et äh, EIF hakkab haldama kogu seda mikrokrediitidega seonduvat teemat. aastal kaks tuhat üheksa me eraldasime grandi neli miljonit ja aastal kaks tuhat kümme me lisame ülejäänud kolm eh, neli miljonit. ja grantide leping EIF-iga näeb ette, et EIF täiendab neid osamakseid, mis tulevad eh, veel kahesaja viiekümne tuhande euro võrra ja mida siis kavandatakse saavutada äh, nende seitsme miljoni euroga ettevalmistava tegevuse käigus. Neid rahalisi vahendeid kasutatakse selleks, et seemnekapitali anda äh, mitte panganduslikele mikrofinantseerimisasutustele ja eesmärgiks on aastal kaks tuhat üheksa äh, võtta sihikule üheksa sellist mikrokrediiti andjat, kes ei ole pangad ning aastal kaks tuhat kümme äh, kolm-neli sellist, nii et äh, kaheksa-üheksa pangavälist mikrokrediidiasutust võetakse sihikule. nii et ühe kohta teeb see umbes üheksasada tuhat mm, eurot. ja eesmärgiks on tagada jätkusuutlikkus ja äh, korralik kommertspositsioon nendes eh, mikrokrediidiasutustes, et neil tõesti oleks võimalik kehtestada eh, oma professionaalsed normid ja standardid ja nendele tugineda oma edasises töös. Need rahalised vahendid, mida me saame siit Euroopa Parlamendi kaudu, investeeritakse neljaks aastaks eh, pärast seda, kui nad on EIF-ile üle läinud ja siis instrument suletakse Eh, hiljemalt kaks tuhat seitseteist. Eh, nüüd nende tegevuste korraldamiseks on ette nähtud ka korralduskulud ja need moodustavad seitse protsenti. aga need seitse protsenti hõlmavad kogu perioodi kuni aastani kaks tuhat seitseteist. nii et see on täiesti põhjendatud summa halduskuludele. mida nüüd kavandatakse aastaks kaks tuhat kümme? kõigepealt me tugevdame erinevate tegevuste vahelist koordineerimist, eh, kui kõneks on mikrokrediidid ja tugevdame tõhusust ning edendame sünergiat erinevate ehitusplokkide vahel. ja võib-olla te juba märkasite, et otsus eh, progress kaudu rahalised vahendid ka ette näha. ja me leppisime kokku Jasmini raames ja Euroopa Investeerimispangaga juba. ja nüüd on kogu sellel tegevusel tekkinud uus mõõde. E, nii et mit, võimalus on avanenud e, nelikümmend miljonit mm, ära kasutada koos Euroopa Investeerimispangaga nendel eesmärkidel ja nüüd e, oleme kuulnud ka, et investeerimispank eraldab veelgi ja tugevdab veelgi oma osalust ja ECFIN peadirektoraat tegeleb selle tegevuse üldkoordineerimisega ja üritab korrastada seda tegevust. ja see võimalikult tõhusaks kujundada. Need on need ülesanded, mis meil on kahe tuhande kümnendal aastal. on vaja leida õige mudel selleks, et kogu tegevus edasi arendada mikrodit-, krediitide sektoris ja seda kõige tõhusamalt teha, silmas pidades keskpikka perspektiivi. ja kuidagimoodi me ei sea kahtluse alla seda, mida juba oleme ära teinud Jasmini raames ja nende algatuste raames, millesse ka teie olete oma panuse andnud. nii et proua esinaine, ma tahaksin lõpetada oma aruande nende esimese nelja tegevuse kohta, mis meil praegu käimas on ja ma palun ka, et ettevõtluse peadirektoraadi esindaja võib-olla võtab sõna. I... väga kummaline. ma vabandan, eile ma rääkisin telefonitsi oma kolleegiga ja öeldi, et ettevõtluse peadirektoraat saadab ka oma esindaja kohale. ma vabandan. aga ma hea meelega nüüd vastan teie küsimustele selle kohta, kuidas mikrokrediidid näiteks toimivad ja ma olen ka iga päev kättesaadaval, kui te soovite minuga kontakti võtta no.. ma tänan selle informatsiooni eest, meil on nüüd kakskümmend viis minutit, kallid kolleegid, selleks, et arutada seda teemat ja esimene on härra Lambert van Nistelrooy, kes on äh, globaalse lähenemisviisi ristiisa. oi ei, sugugi mitte, aga ma tänan teid selle informatsiooni eest ja väga tore, et te olete siin äh, regioonide komi-, mm, komisjonis regionaalkomisjonis. me mõistame nüüd, kuhu me oleme välja jõudnud ja kuhu me edasi suundume. esimene asi, et pilootprojektid avavad võimaluse Euroopa Parlamendile täiendavaid tähtsaid asju teha, mis võib-olla hiljem muutuvad normiks ka eelarves. see on väga tähtis. sest praegu me praegu proovime asju, katsetame ja vaatame, kas nad on võimalik äh, ka näiteks kahe-kolme aasta pärast normiks seada. tähtis on ennekõike, et need oleksid edukad, need pilootprojektid, need on tõesti praegu sellised ehitusklotsid, aga me ei pea väga kaua ootama, mm, et ära otsustada ka nende projektide pikendamine ja integreerida nad Euroopa Liidu teistes kogu tegevuspoliitikasse see on midagi, mille peale ka teie, proua esinaine, peate mõtlema, kuidas me Regi komisjonis, kui me hakkame tegema ettepanekud aastaks kaks tuhat üksteist ja pikema aja peale, kuidas me need asjad sinna sisse integreerime, mõtleme selle peale. nüüd teine küsimus on informatsioon, vaid väga põgusalt. kõigepealt romid mul on suur heameel selle üle, et meil on nüüd mõned ettepanekud ja ma tean, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon oli see, kes algatas selle mõtte. ja võib-olla on hea, kui me suhtleme kõigi nendega, kes need ettepanekud on teinud, loomulikult kõik fraktsioonid koostöös ja vaatame, kas on tulemusi saavutatud. tõesti, edasiminek on olnud ja väga raske on tegelikult ju rohujuure tasandil inimesteni jõuda ja muuta midagi ka kestvalt. ja seda tuleb teha loomulikult äh, jätkusuutlikult, mõeldes ka tulevikule. ma usun, et edasiliikumine on toimunud ja et nüüd on vaja otsustada, kuidas seda protsessi toetada ja kuidas seda pikemaajaliselt ellu viia ja vaatame siin võib-olla kohalike omavalitsuste peale. nüüd teine on see Erasmuse pilootprojekt ALDE fraktsioon oli, kes selle välja käis. aga tegelikult see ei toimi nii, nagu me tahtnuks, et see toimiks. kui on pilootprojekt ja see kaasatakse Euroopa Komisjoni tavalistesse menetlustesse, siis on väga raske seda toimima panna. aga ma arvan, mida tegelikult parlament soovis, ta tahtis eh, tagant tõugata seda protsessi, et kohalikul ja piirkondlikul tasandil eh, oleks võimalik eh, tegeleda esindajatega ja eh, samamoodi talitada nagu mikrokrediitide puhul me oleme talitanud, aga praegu me oleme probleemide ees, sest komisjon on tuhat küsimused, mida tohib teha, mida ei tohi teha ja lõppkokkuvõttes aasta lõpus tegelikult mingeid tulemusi ei saavutatudki. Äh, kui teil ainult kaks aastat, et edu saavutada ja siis toimub hindamine, siis on see keeruline. ja see ei ole õige, see, kuidas me senini oleme siin talitanud. võib-olla kui meil, võtame teistsuguse lähenemisviisi, innovatsiooni ja võib-olla siis saavutame midagi äh, tähtis on ikkagi, et raha korralikult kasutatakse, tulemused oleksid head. siin on mul küll mõned kõhklused, sest niimoodi minu arust jätkata ei saa, sest me anname oma võimalused lihtsalt käest. nüüd kolmas projekt, see on see regionaalne koostöö ja globaalne tasand. mul on väga palju kontakte selles vallas ja ma ei peagi siin rohkem rääkima. ülemaailmne koostöö on rohkem kui kliimamuutused või Maailma Kaubandusorganisatsiooni läbirääkimised. väga palju toimub peale selle. kuidas inimesed saavad edasi areneda piirkondlikul tasandil, linnade tasandil. väga palju küsimusi on ka siin, nagu härra Hool ütles, et see ime, mille me toime panime siin Euroopas, see, need suured muutused, heaolu saavutamine, keegi ei taha mm, vähikäiku teha. nii et kuni seni ajani me oleme koos väga kiiresti Euroopas edasi liikunud heaolu vallas ja see on väga, väga hea. aga mul on mõned küsimused, et ütlesite, et mõnikord kujunevad välja head koostöösuhted Euroopa Komisjoni, OECD-ga ja teiste organisatsioonidega, aga eh, parlamendisaadikud peavad olema ka täiel määral kaasatud. ma tean, et te tahate seda saavutada, aga ma tahan öelda, et kui on, toimuvad mingid tähtsad kohtumised, siis palun saatke fraktsioonidele või ükskõik siis kellele siin ka teave selle kohta, et meil tõesti oleks võimalik rääkida oma eduloost. meie saadikud saaksime seda teha. mõelgem selle peale, kuidas seda kõige paremini korraldada. ja ma arvan ka, et see peaks olema eraldi alaline eelarverida tulevikus, mis neid tegevusi katab. ja meil on tõesti reaalne lugu rääkida. ma olin piirialade mm, organisatsiooni juht Euroopas aastaid. ma tean, meil on need piir, kahel pool piiri loodud regioonid, aga Ladina-Ameerikas ei ole sellist nähtust ja nad väga palju kaotavad sellega. väga suured võimalused kaubanduses, tervishoiu vallas äh, avavad sellised äh, piiriülesed äh, üksused. nii et tähtis on selline piiriülene dimensioon majanduses. Neil seal ei ole seda. Nad uurivad seda nüüd Ladina-Ameerikas, arutavad seda, aga me saame väga konkreetselt sellest juba rääkida. me muidugi ei hakka kedagi õpetama. aga kui selle vastu huvi tuntakse siis me saame seda kogemust tutvustada ja oma ideid ja kriteeriume mm, reklaamida. aga me ei räägi, et need on ainsad, mis toimuvad, toimivad, need meie ideed. ja nüüd mikrokrediitide juurde tulles. ma arvan, et on mõistlik, et me komisjoni erinevad teenistused oleme siia kaasanud sellesse teemasse, aga tähtis on, et mitte üksi tegutseda, vaid tuleb just koos korraldada, tegemist on pilootprojektiga, see on ainult teatud ajaks ja siin ei tohi võimalusi käest anda. selleks on vaja koos töötada. mõelge selle peale, kuidas asju korralikult korraldada ja ärgem üritagem kõike üksi ära lahendada, tähtis on ka mõelda koordineerimise ja juhtimise peale. mõelgem sellest nii et täname informatsiooni eest ja palume, et sekretariaat mõtleks selle peale, kuidas hindamist jätkata siin komisjonis ja peame juba hakkama mõtlema aasta kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist peale ja uusi ideid välja pakkuma. näiteks linnade olukord mul on teisigi ideid, aga me peame arutama juba uusi võimalusi järgmisteks aastateks. François Alfonsi. suur tänu, François. Euh, ces quatre initiatiives sont suur tänu. Need neli algatust, need neli pilootprojekti on väga huvitavad. hinnangud on erinevad ja ma olen nõus, et mis puutub romidesse, siis algatused on head ja loodetavasti ka tulemuslikud, sest tegemist on olulise valdkonnaga, kuid äh, samas, äh, mis puudutab Erasmuse programmi kohaliku ja regionaaltasandi esindajatena, siis olen ma pettunud, paistab, et konkreetseid ettepanekuid programmi jaoks ei ole ja kohaliku esindajate jaoks on see programm seotud suurte lootustega ja minu meelest on see väga vajalik. ei ole mingit mõtet äh, võtta Portugali esindajaid ja saata neid Soome, kui ei ole tõlget pakutud neile. võib-olla võiks siis äh, kõigepealt uurida, kes võiksid olla kandidaadid, uurida välja, kes, millised kohalikud omavalitsused on koostöövalmid juba, kes, kellel on erikogemused mobiilsuse, bioloogilise mitmekesisuse suurendamise või teiste tähtsate valdkondadega ja mis puudutab veel tulemuste saavutamist, siis ähm, me võiksime ju korraldada mingi ürituse, kus võivad äh, või, või need eesrindlikud äh, kogukonnad võiksid korraldada mingi ürituse, mida võiksid külastada teiste kohalike omavalitsuste esindajad, nii et äh, sellistel kohtumistel saaks jagada kogutud teadmisi ja häid tavasid. võib-olla me võiksime korraldada selliseid vahendusi siiski nii, et rahva valitud esindajad, kes tunnevad mingi konkreetse teema vastu huvi, võiksid osaleda sellistes vahetustes ja suurendada oma kogemusi, oma teadmisi ja nende teadmiste võrra, mida on jagata kõige eesrindlikematel kohalikel omavalitsustel nendes valdkonnas. mis puudutab kolmandat programmi, siis see on väga keeruline programm, meil on suured lootused mikrokrediidile kui sellisele ja ja ma arvan, et siit nendest kogemustest võib palju õppida. kas keegi soovib veel sõna, kui keegi ei soovi sõna, siis äh, võtaksin ka ise sõna ja puudutaksin mitmeid teemasid. mina arvan, et üks tähtsamatest programmidest meie seisukohast, läbi meie silmade vaadates, on äh, võib-olla pigem see, et äh, sellised pilootprogrammid ei lõpeks äh, siis, kui pilootprojekti rahastamine lõpeb. nimelt äh, meie jaoks on olulisel kohal jätkusuutlikkus. ja seda silmas pidades paistab Erasmus meie kolleegidele, suuremale osale kolleegidele, kes on siin täna kohas, kohal väga olulise teemana rääkisime eile sellest volinikuga ja täna mainiti seda mitu korda ja selge on see, et Erasmus on meie jaoks tähtis, sellepärast et tulevikus selle valitsemistasandi roll kasvab kohaliku tasandi, regionaaltasandi, ametivõimude roll kasvab pidevalt ja me on, meil peaksid olema vahendid, mille abil me saaksime aidata neil oma tööd teha kvaliteet, kvaliteetselt. Erasmuse programmi kasutamise eesmärk oligi võimaldada tõsta selle valitsemistasandi töö kvaliteeti ja Erasmust oleks saanud kasutada selleks, et äh, kvaliteedi tõstvaid meetmeid äh, ellu viia ja, ja neid lihtsustada, ma arvan, et me peaksime jätkama mõtlemist selle üle, kuidas seda teha, ma tean, et et tõesti ei saa Euroopa Komisjon olla otse kui reisibüroo, kes lihtsalt lihtsustaks kohalike omavalitsuste esindajate äh, reisimist. kuid kui ma teist õigesti aru sain, härra Niisler, siis kaalute te praegu äh, selle algatuse lõimimist praegu olemasolevate ja toimivate projektidega, näiteks Urbani projektiga, see oleks võib-olla tõesti üks võimalus. kuid ma arvan, et Erasmuse kasutamist, kasutamine annaks sellele algatusele ka tulevikumeetme ja Erasmus oleks seega üks osa meie regiooni regionaalpoliitikast. nii et võib-olla võiks seda ka arvesse võtta. praegu komisjonis räägitakse finantsmäärusest, mis tõenäoliselt saab olema meie tulevaste poliitikate raamistikuks ja ma tean, kui raske on finantsmäärust hiljem muuta. selle finantsraamistiku finantsraamistikus võiksid olla ka oma meetmed, oma sätted, mis aitaksid lihtsustada meile nende selliste projektide elluviimist mm, ja me peame tagama, et finantsmääruses tulevikus ei oleks sellistele algatustele takistusi igal juhul eelarve peab olema selline, et pilootprojekte saaks ellu viia märkimisväärselt kiiremini. praegu olemasolevaliku, olevad erinevad eeskirjad nii finantsmääruse valdkonnas kui ka mujal muudavad selliste pilootprojektide elluviimise raskeks. ja muidugi tuleb mõelda selle üle, kuidas seda ülejäänud poliitikavaldkondadega äh, ühendada, näiteks linnapoliitika ja kõik erinevad algatused on omavahel selgelt seotud ja võib-olla võiks äh, me välja mõelda midagi, mis oleks, jääks püsima tulevikus. siis äh, veel üks asjaolu, mida ma tahtsin puudutada, äh, Lambert ja Lazar Surjan, kes on sellest rääkinud, on ka maininud, mis puudutab pilootprojektide rahastamist, siis komisjonis on probleemiks see, et on probleemiks inimressursid ja inimesed, kes juba tegelevad mõningate algatustega, asuvad siis uute asjadega tegelema ja kui meie parlamendina tahame, et komisjon uusi algatusi ellu viiks, siis me peame mõtlema ka uute algatuste mõjule ressursside seisukohast äh, ja see on oluline ka pilootprojektide seisukohast, äh, keegi peab äh, sellised hinnangud läbi viima. ja kui me alati otsustame allhanke kasuks, siis võtavad sellised projektid aastaid ja nende käivitamine aastaid, nagu siin juba on öeldud. nii et ma arvan, et me peame mõtlema selle üle, kuidas me algatuse, juba algatuse alguses sellele, kuidas see algatus on teostatav ressurssi silmas pidades. ja finantsmääruse osas, võib-olla ka finantsmääruse osas võiksime me mõelda, kuidas selliseid projekte ja nende elluviimist lihtsustada ja komisjon võiks erinevate peadirektoraatidega koostöös seda teha. mis puudutab ROMi projekti, siis ma arvan, et äh, selline projekt võiks äh, tulevikus äh, muutuda üldiseks projektiks ja nagu ma ütlesin, minu jaoks on oluline selliste tänaste pilootprojektide jätkusuutlikkus ja selliste projektide süvalaiendamine on asjaolu, mida, mille üle tuleks mõelda, mõtlema, kuidas tulevikus romi vähemuse projekti süvalaiendada ja kuidas nendega tulevikus tööd teha oleks kahju, kui tegemist oleks jällegi ühekordse projektiga, ilma et me jõuaksime heade tavadeni, mis leviksid üle kogu meie liidu. Need olid siis minu kommentaarid, ma paluksin, et te mõtleksite veel selle üle, kas saaks kasutada Erasmust nii, et me leiaksime sellele pilootprojektile tule, tulemusliku kuju. Jan Olbricht Äh, ma vabandan, et ma nüüd küll nii hilja sõna võtan, kuid ma kuulasin terve selle arutelu ära ja mina arvan, et eriti Erasmuse küsimustes me peaksime ikka väga tõsiselt äh, kaaluma igasuguseid uusi algatusi ja vaatama ka seda, kuidas need sisse tuuakse, näiteks nagu Jessicagagi. Jessica on suurepärane, kaunis projekt aga kui kohalikud omavalitsused kohtusid investeerimispangaga, selgus, kui tohutult kallis see on. nii et äh, väga ilus äh, tütarlaps äh, see programm, aga kasu temast vähe näiteks Poolas investeerimispanga miinimumpakkumine oli täiesti vastuvõetamatu enamus kohalikele omavalitsustele. nii et kui me tuleme välja selliste uute mõtetega, mis on äh, Äh, väga praktilised, need peaksid olema ka lihtsalt rakendatavad, sellepärast et muidu tekib olukord, äh, kus me oma tegevusega ainult kinnitame seda, et Euroopa poliitika on nii kohmakaks muutunud, et võimatu on midagi ette võtta sellega. Erasmus oli üks kõige lihtsamaid mõtteid terves maailmas ja Jean-Marie Popüü tõi selle sisse väga lihtsa elemendina et kohalikud omavalitsused saaksid õppida kelleltki miskit. ja tegelikult ju omavalitsused on teinud seda aasta, aastaid, Eurocities, CMR ja nii edasi, seda on aastaid tehtud. see ei ole ju iseenesest problemaatiline, ega keeleprobleemi ka ei ole. see, et assotsiatsioonid äh, on seda seni ju korraldanud ilma nende keeleprobleemideta. Nad äh, kasutavad kohalikke omavalitsusi, kus on äh, keeleoskus olemas. ega minda sinna, kus keegi neist aru ei saa ja keegi ei kasuta tõlketeenistusi, sest see läheb kolm korda rohkem maksma kui muidu. ja ma olen ise olnud Seemeris asepresident ja me oleme rääkinud ja rääkisime <clears throat> läbi projekti prantslastega ja rääkisime sellest, kuidas ja rääkisime siis äh, avatud uste päevadest. sada protsenti olime nende äh, ettevõtmiste taga meie, komisjon ainult äh, oli juhtivaks. nii et uute pil-, pilootprojektide puhul, kui me midagi välja pakume, siis me peaksime huvi tundma ka selle vastu, et komisjoni äh, tegevust toestada. et kas me liigume siis selle valitsustevahelise liidu suunas, mida Lissabon ette näeb, või äh, tugevama Euroopa Liidu suunas, mille jaoks on vaja tugevamat Euroopa Komisjoni, me ei saa komisjonile äh, anda selliseid äh, väikseid projekte, kaks miljonit eurot, lihtsalt selleks, et paari aasta pärast siis selguks, et see asi on kõik ke-, liiga keeruline ja me oleme miljoni ära kasutanud selleks, et äh, see on liiga keeruline, miljon ja kaks aastat. ma ütlen teile nädala pärast selle miljoni eest, et see asi on teostamatu. vot selline lõks on pidevalt äh, meie teel ees. kui on tegemist pilootprojektiga, siis peab algusest peale olemas ka rakendusprojekt, pakkuge see kellelegi välja, CMR, äh, Eurocities, kellele iganes. Nendel on personal olemas, raskusi neil sellega ei ole ja selleks lisaks veel odav kah. isegi regioonide komitee võtaks selle võib-olla ette. seega minu meelest on õppetund siin hea, ma ei taha siin komisjoni sugugi kritiseerida oodake ja vaadake, aasta pärast tulevad igasugused nõudmised teile, eks ante hindamised, ehm, tulemuslikkuse uuringud ja nii edasi ja sellest tuleb see kõik välja. mulle tundub, et aitab nüüd. kas me korraldame korraliku pilootprojekti sajale inimesele ühes konkreetses piirkonnas Euroopas, siis saab alguse hea mõte. kahekümnendal mail näeme me siis lõpptulemusi, minu meelest hea projekt. Euroopas on näiteid sellest, kuidas asjad on hästi palju, miks mitte saata siis Euroopasse, eurooplasi sinna? ilma igasuguste pakkumisteta ja asjadega, saatke need inimesed sinna, kogu lugu. andke andeks, et ma niimoodi siin räägin, aga me siin räägime pool tundi kahemiljonilisest projektist, mis aasta pärast, mis on aasta juba käigus olnud, tähendab ju tegelikult seda, et me oleme ikka täiesti rajalt maha jooksnud. ärgem tehkem asju raskemaks, kui nad on, ärgem koormakem komisjoni selliste väikeste projektideta, sest ei ole mitte mingisugust kasu. aasta pärast te tulete siia tagasi, äh, üritate leida vabandusi, miks see kaks miljonit äh, kulutamata jääb, ausalt öeldes andke andeks, Euroopa Komisjon vastutab miljardite eest ja räägime siin nüüd mingisugusest kahemiljonilisest projektist. proua Hüübner, äh, minu meelest on oluline Äh, meeles pidada seda, mida me oma määrustega oleme üritanud tagada, seda, et komisjon oleks äh, siiski äh, võimeline tegutsema, ilma et Kontrollikoda neid pidevalt ähm, selle eest karistaks. kuid meil on juba ka praegu fina-, tänase finantsperspektiivi jooksul olnud näha seda, et et ähm, komisjon on küll Äh, olnud äh, innovatsiooni toetav, aga siis läheb äh, kontrollikoja audiitor sinna ja paneb igale poole taha küsimärgid. võib-olla peaks algusest peale määruses ütlema, et pilootprojektidel on erireeglid, mis aitavad, mis tähendab seda, et näiteks ei pea pakkumismenetlust läbi viima, aga see on meie asi teha, minu jaoks on tegemist lihtsustamisega, kui me neid reegleid muudaksime kuid väljakutse komisjoni jaoks on muidugi ka see praegu, et finantsraamistik, mille komisjon vastu võtab mai lõpus ja mis järgmiseks eelarveperioodiks äh, raamid paika paneb, ei lämmataks meie häid kavatsusi ja plaani tulevikuks. me tahame, et oleks võimalus kõikidele nendele uutele innovaatilistele lähenemistele ja pilootprojektidele, mis aitaksid meil tööd äh, natukene hoogustada võib-olla, nii et loodetavasti selliste arutelude lisandväärtus on varsti näha ja et äh, on näha selgelt ka roll meie jaoks äh, seadusloojatena. kas komisjon tahaks midagi veel lisada? kolm-viis minutit teile, kui tahate. ei pea. proua esinaine, võib-olla ma valin siit välja paar äh, märkust, mis on kõik olnud väga terased ka Olbricht rääkis äh, nendest raskustest, äh, mis meil on olnud nende väikeste pilootprojektidega, tegemist on tillukeste projektidega laiemas laastus. et ärgem unustagem, et alles hiljuti langetati otsus, et projektide allhankesse andmine justkui oleks midagi negatiivset me oleme seda näinud komisjoni reformi kontekstis alles hiljuti. ja nüüd järk-järgult äh, avastame me siis uuesti, et äh, kui tekib innovaatilise idee toetamise algatus, siis peaks olema võimalus komisjonil käivitada ka väiksemaid projekte, mille mehhanismid oleksid lihtsad ja et oleks siis paigas ka reeglid, mis äh, tagavad äh, selle, et see oleks võimalik. kahjuks täna aga asjad nii ei ole. kui me vaatame sellele, kuidas me neid väikseid projekte oleme käivitanud, siis ma ütlen tõesti, et see on halduskoorma mõttes täiesti ebaproportsionaalne koorem ja asjad jäävad toppama teisisõnu, meil on sellised reeglid täna paigas, mis kuidagi suunavad äh, suured vahendid küll hästi projektidesse, aga kui me räägime konkreetselt projekti rakendamisest, tuleb hakata neid samu reegleid väga karmilt järgima. näiteks kakssada viiskümmend tuhat, mida me nüüd kasutasime siis äh, tulevikutee väljaselgitamiseks äh, projektide osas Erasmuse puhul minu meelest on äh, küll äh, hästi kasutatud raha. minu meelest me ei ole aega raisanud, äh, sellepärast et väga olulised küsimused on saanud vastuse. ja see mõte, et me võiksime sellised algatused kaudselt delegeerida nendele organisatsioonidele, mida te, millele te siin viitasite, mis täna juba on tegutsevad, nagu ma ütlesin, seda peeti eh, varem mittesobivaks. kui nüüd arvatakse, et me peaksime selles suunas liikuma, siis jah, aga praegused reeglid, isegi kui me seda teeksime, näevad ette seda, et sellisel juhul tuleb mingisugune konkurss läbi viia vähemalt eh, potentsiaalsete pakkujate vahel ja et see raha, mis meile eda-, edastatakse, on konkreetselt ära määratletud ja et kõik reeglid, äh, millele, mida me peame järgima, äh, kas siis järgimisele tulevad. nii et kui me valime selle lahenduse pakkumise asemel, see minu meelest ei lahendaks probleemi. võib-olla peaks rääkima proportsionaalsusest tulevikus pigem, aga praegu, uskuge mind, meie kavatsused võivad küll olla kenad, kuid äh, kogu see asi on äh, väga keeruline. võib-olla minu kolleegid lisavad paar sõna ja teevad märkusi öeldu kohta. siiski veel paar sõna Rasmuse kohta ma tahaksin siduda selle olemasolevate meetmetega, mis meil on näiteks ööpakt vallas. seal me oleme sihikule võtnud need rühmad, kes võiksid olla potentsiaalseks selliste Erasmuse tegevuste kasutajaks. ja vahetus ööpakt projekti raames annab selle eelise, et inimesed töötavad väga konkreetsete projektidega. ei ole nii, et tuleb teemad ära öö, läbi arutada, ära otsustada, inimesed teavad juba, millega nad tegelevad, nii et sellega me nagu võimendame seda aspekti, et toimub parem õppimine suutlikkuse tõstmine. Need inimesed on juba, omavad taust, tausta ja nii on lihtsam kogemusi vahetada. kui me nüüd konkreetsetest tegevustest ära lõikame selle vahetuse, siis muutub see väga pinnapealseks. ja et põhjalikumalt asjaga tegeleda, selleks on vaja juhendada teemasid, tuua kohale keegi, e, kes suunab tegevust, mis meie arvates on kasulik. me ei arva, et väga detsentraliseeritud lähenemisviis ikka saavutab neid tulemusi, mida te tahaksite ka saavutada ma tänan, teised kolleegid ei soovi, kahjuks äh, härra Nisser on ka lihtsustamise eest vastutav, nagu ma tean. igatahes lõpetuseks ma tahan väljendada meie lootust, et tegevuspoliitikad lihtsustuvad ja selle kaudu tekivad lahendused, mis aitavad ka pilootprojekte tulevikus paremini läbi viia nii et muid teemasid äh, me ei tõstata, tegemist oli viimase päevakorrapunktiga, mida me käsitlesime ja sellega meie koosolek lõppenud. suur tänu ja kohtume juuni alguses